täna ka tõlge erinevatesse keeltesse. nii et äh, meie Keskkonna- ja Tööstusuuringute Komisjoni liikmed saavad kasutada tõlget. ma tervitan äh, täna mõlema komisjoni liikmeid siin. ning äh, me oleme tulnud kokku selleks, et selle olulise raporti kallal koostööd teha. mul on väga hea meel selle koostöö üle ning ma tänan kõiki neid kolleege, kes on juba selle raporti koostamisel osalenud ning kes meie tööd toetavad ka üldisemalt. iseäranis tahaksin ma kolleeg Mattias Kroode äh, tööd, töö eest tänada ning samuti kolleege minu enda komisjonist Te teate, et sellistel koosolekutel, kus mõlemad komisjonid on esindatud, on ka kaks komisjoni esimeest, kes mõlemad juhatavad koosolekut ning seejärel korraldavad omaenda kodukomisjonides tööd niivõrd hästi kui võimalik ning me leppisime ka kokku, et oleme siis koos äh, selle koosoleku kaasjuhid. esimest korda, kui kokku saime, juhatas Mattias Kroote meie istungit ja täna mina enne kui me alustame tänast tööd ning enne kui ma annan kolleegidele sõna, eh, nii nagu päevakorrapunktis on ette, ette nähtud, ma palun, pakun välja, et võtame vastu koosoleku protokolli kahekümne kuuendast septembrist ja selle kohta käsib sama lugu, et see on avaldatud, te olete selle saanud, kui teil ei ole märkusi või vastuväiteid, siis on see sellisel kujul vastu võetud. kas Mattias Kroota soovib äkki midagi öelda ja sissejuhatuseks, enne kui me tööd alustame? jah, ma arvan, et meie koostöö jätkus või jätkub väga hästi, sellepärast et eelmisel korral me alustasime juba hästi. loodetavasti leiame palju kompromisse ning jõuame päeva lõpuks ka kokkuvõtteni, mis mõlemale komisjonile ja parlamendile tervikuna on vastuvõetavad. ma arvan, et oluline on see, et kaks tuhat neliteist aastal oleksime meie see institutsioon, kes on avalikkuses nähtav ning kellel on kliimapoliitika suhtes oma konkreetne positsioon. Need teemad on väga tundlikud ja rasked isegi aruteluks mõnes kohas, aga ma arvan, et me peame institutsioonina, kui me tahame, et teid, meid tõsiselt äh, võetaks võtma mingi positsiooni, seda eriti enne Euroopa Parlamendi valimisi ja ma arvan, et me oleme väga hea meeskond selleks või kuidas, me võiksime juba hellitatud ära saada sellest suurepärasest koostöös või kuidas? suur tänu, härra esimees, ütleb proua Sartori, alg-, algame siis peale oma tööga, te teate, et meil on nüüd kaks äh, tundi aega aruteluks ja kümme minutit äh, kummalegi raportöörile sellest sõna, edasi viis minutit äh, erinevatele variraportööridele vastavalt siis ning siis huvitatutele isikutele veel kaks minutit äh, igale pärast seda. ja kõik need, kes sõna soovivad, võiksid juba meile kohe märku anda. kõigepealt siis kümneks minutiks ENMi raportöör, palun. suur tänu, proua esimees, te kõik juba olete härra Šimanski ja minu äh, dokumendiga juba tuttavad. Äh, läht-, töötame lähtuvalt kodukorra artiklist viiskümmend üks ja tegemist on kompromisstekstiga, äh, millele saab esitada muudatusettepanekuid kuni kaheteistkümnenda novembrini, ka mina isiklikult kavatsen muuta seda teksti, et see aitaks meil saavutada seisukohad selles osas, kuidas saavutada Äh, vähese süsinikuheitmega tõhusa majanduse, teiseks, äh, kuidas kasutada ära äh, oma, meie võimalusi töökohtade loomiseks, mida ei saa ümber kolida, ja majandusarengu tagamiseks, kuidas kliimamuutusega toime tulla, samal ajal kandes hoolt meie konkurentsivõime ja tehnoloogia arengu eest, kuidas äh, vähendada oma energiasõltuvust, äh, äh, kasutades ära oma taastuvenergia ressursse ja energiatõhususe võimalusi ning lõpetuseks, kuidas kanda hoolt selle eest, et meie ettevõtted, meie väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja meie kodanikud saavad parima energiavõimaluse hinna ener,, parima võimaliku energia hinna ja mis aitaks muutuda neil konkurentsivõime, võimeliseks. me tahaksime, et kasu oleks võimalikult suur ja äh, hinnad võimalikult madalad see oleks selgeks signaaliks enne seda, kui äh, jaanuarikuus annab komisjon välja oma valge raamatu ning äh, nõukogu arutab seda teemat märtsis, aga me peame kõigepealt äh, väga täpse tä ja kõikehõlmava ja objektiivse seisukoha välja kujundama kliimapaketi osas, selle puudujääkide, selle tugevate külgede osas. minu jaoks on kõige olulisemad järgmised asjaolud kliimapaketi juures, nagu me juba rääkisime esimesel arvamuste vahetusel liikmesriikide äh, poliitika äh, subsidiaarsus äh, taastuvenergia vallas, väga mõningad liikmesriigid on massiliselt investeerinud taastuvenergiasse, võtmasse arve, võtmata samas arvesse tõhusust ja kulude tõhusust. nüüd taastuvenergia endiselt on subsideeritud ja võrreldes teiste energiaallikatega, nagu näiteks lõhu, nagu näiteks äh, maagaas, äh, mis äh, on küll kindlasti keskkonnakahjulikum kui taastuvenergiaallikad, kuid siiski mitte nii kahjulik meie kliimale ja keskkonnale kui mõned teised energiaallikad. nii et meil on täna vaja teatavat tehnoloogilist neutraalsust ja paljud leiavad, et taastuvenergiat ei tohiks enam toetada. meie, mina arvan, et me ei tohiks taastuvenergia arengut ohtu seada, sellepärast et riigi toetuspoliitika on olnud puudulik, ma arvan, et me peaksime selle lihtsalt üle vaatama, muutma selle äh, ühtlasemaks, järjepidevamaks. Äh, mõnikord ka liikmesriigid tuleb mainida, toetavad fossiilkütuste kasutamist. meie, minu jaoks on olulised kolm äh, eesmärki, kasvuhoonegaaside vahendamine, taastuvenergia ja nii edasi. nüüd me peaksime oma analüüsis äh, arvesse võtma seda, et äh, eri, meie eesmärgid saavutatud progressi hinnang Äh, on seotud nii energiatõhususega kui ka äh, taastuvenergia kasutamisega. praegusel hetkel äh, on energiatõhususe potentsiaali alahinnatud, energiatõhusus peab muutuma selle tulevikupaketi üheks väga oluliseks osaks ja lõpetuseks veel konkurentsivõime, energiavarustuskindlus praegune raamistik on seda ignoreerinud, aga selles valdkonnas on vaja liikmesriikide koostööd, teabevahetust. milline siis oleks soovitav äh, raamid, raamistik, ettevõtted, tööstus, investorid tahavad usaldusväärset, stabiilset raamistikku, äh, pikaajalist raamistikku mida ei muudeta äh, kogu aeg. Äh, kindlustunde puudumine muudab äh, olukorra ebakindlaks ja Euroopa peab oma otsused paika saama ja oma lubadustest kinni pidama. ja miks me peaksime siin alustama äh, nagu tabula rasa äh,, unustades kõik, mida me oleme juba saavutanud äh,? kasutagem seda, mida me oleme äh, juba saavutanud, äh, energiatõhusus, äh, taastuvenergia, need on loonud ka väga palju uusi töökohti, kolmkümmend protsenti on kahe tuhande üheksandast aastast saadik töökohtade arv kasvanud just nimelt selles valdkonnas ja meil on vaja ja, ja neid töökohti tuleb veelgi juurde, kui tehakse piisavad investeeringud minu jaoks peaks olema meil kolm piiravat eesmärki. süsteemi tuleks ka korrigeerida, ühtlustada. minu jaoks on siis need kolm eesmärki kasvuhoonegaasid, taastuvenergia ja energiatõhusus. sellel on tehnoloogiline, majanduslik potentsiaal, töökohtade loomise potentsiaal. me peaksime äh, selle integ-, meie ettevõtete konkurentsivõime integreerima meie kliimamuutuse vastase võitluse püüdlustega. me peame paika panema täpselt näitajad, mis aitavad meile äh, hinnata meie valikute mõju äh, konkurentsivõime valdkonnas, mis puudutab kasvuhoonegaase, siis jah, me tahame võidelda nende vastu, mina ütlen omalt poolt jah taastuvenergia äh, Äh, kasutamisele, äh, ehkki mõningad riigid on äh, taastuvenergia valdkonda liiga kiiresti arendanud ja ka igal juhul taastuv energia on üks väga oluline osa meie energiasegust, aga me peame tagama teatava parema korralduse ja parema liikmesriikide toetussüsteemi energiatõhusus peab olema samuti väga oluline osa meie energia ja kliimapoliitika tegevuses. kahe tuhande esimesest aastast alates on meie energiakasutus kasvanud kolme võrra ja kahetsusväärne oleks mitte meie energiapotentsiaali ära kasutada kui me usume Euroopa Komisjoni arvamusi, siis kakskümmend protsenti energiatõhusust kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, siis äh, see on saavutatav. ja koostöö, infovahetus liikmesriikide vahel äh, Euroopa ühtsel turul äh, liikmesriikide üha paremini ühendatud energiavõrgud, Beneluxi riigid, Saksamaa on, kujundasid välja oma energiafoorumi, kus teevad koostööd kõik selle sektori äh, huvirühmad ja selle eesmärgiks on äh, tõelise energiaturu loomine ühe Lääne-Euroopa äh, osa raames selliseid algatusi tuleks äh, samm-sammult äh, laiendada. samas me peaksime ka mõtlema, kuidas äh, tagada, et liikmesriigid konsulteerivad omavahel rohkem ja vahetavad infot rohkem ennem, kui võetakse otsuseid kliima- ja energiapoliitika osas, mis muudutavad nende naaberliike. ja äh, selleks, et vältida backloading laadset äh, arengut, äh, siis on meil vaja automaatset korrigeerimise süsteemi, mis võtab arvesse meie majanduse olukorda ja taastuvenergia valdkonna ning energiatõhususe alaseid eesmärke me ei ole veel rääkinud äh, ka nendest ambitsioonidest, äh, mida me tahame püstitada oma eesmärkidega seoses. Ähm, alati on sellised asjad tõeliseks numbrivõitluseks, kõik need protsendid, kõik need numbrid äh, ei tohi varjutada seda, mida me tahame tegelikult saavutada strateegiliselt, aitäh! suur tänu, proua Delvaux! ja nüüd härra Szymanski, palun! Myślę, że e, zupełnie dobrze widać e, także po tym wystąpieniu. Suur tänu. Ma arvan, et me saame juba päris täpselt pärast esimest sissejuhatavat e, sõnavõttu öelda, proua Delvauga jagame me täpselt samasuguseid mureküsimusi. meil mõlemale läheb korda see, et kindlasti tuleb süsiniku vähese majanduse peale ümber lülitada ja seda kõige kulutõhusamalt ja me ei taha, et see energiareform läheks väga palju maksma osalistele samuti on oluline tagada konkurentsivõime kõikidele tööstusharudele, mis tähendab, et me peame tegema kõik selleks, et neid kaitsta ning samuti oleme me mõlemad huvitanud sellest, et äh, meil oleks väike sõltuvus energia impordist äh, ning energiavarustuskindlus. samuti on meie jaoks olulised äh, hästi toimivad energiahinnad, meie majanduste konkurentsivõime sõltub energia hinnast ja selleks, et konkurentsivõimelist majandust tagada, on vaja võimalikult madalamaid hindu ma arvan, et kulutõhus ümberlülitumine süsinikuvähesele majandusele ei saa toimuda eh, ilma selleta, et me ei vaata ümber tänaseid poliitikaid ja põhimõtteid. me peaksime küsima endalt, kas kulutõhus on see, kui me ütleme, et kohustus on samadel riikidel või ettevõtetel kolm korda teha läbi samad menetlused. mis puudutab eh, töökohtadesse ja nende loomisesse, siis on väga lihtne siin teha suuri sõnu, meelitada ametiühinguid ja meie kodanikke ja rääkida pidevalt sellest, et minnakse üle rohelistele töökohtadele ja seda väga lihtsalt, aga kui me vaatame statistikat, siis ei ole pilt üldse mitte nii roosiline. isegi kõige optimistlikumad hinnangud roheliste töökohtade loomiseks äh, näitavad, et selliseid töökohti on võimalik luua kaks kuni kolm miljonit. aga samas energiaintensiivsed äh, tööstusharud pakuvad äh, töökohti kahekümnele miljonile inimesele ning äh, need töökohad ei ole sektoris ka võrdselt jagunenud. me räägime kümnest protsendist Euroopa Liidu vanast ja viieteistkümnest protsendist Euroopa Liidu uutes liikmesriikides, kogu töökohtadest siis nii et äh, me räägime tegelikult äh, väga paljudest inimestest, kes tahaksid kõik äh, madala süsinikuheitmega majandusele üle mine, minna, aga samas töökohad ja reaalsused täna ei ole selleks valmis. samuti peame me vähendama me oma sõltuvust energia impordist, aga meie võimalused taastuvenergiaallikate kasutuselevõtul on piiratud Euroopa on käsist ja jalust söö-, seotud selles küsimuses ja ka meie majandused ei ole valmis täiesti ümber lülitama konventsionaalsetelt energiaallikatelt. kokkuvõttes viib see kõik selleni, et saabub hetk, kui Pärsia rahe, lahe energiatarnijatele peame me vähem maksma, sellepärast et nad pakuvad meile lihtsalt energiaallikate ostmisel paremaid hindu. energia hind moodustub väga erinevate poliitikate tagajärjel. kui me tahame panna päitsed pähe sellele väga ohtlikule tendentsile, mis praegu meie majandusi ähvardab, peame tegema kolme asja. esiteks, me peame kliimapoliitikale keskenduma sellisel moel, et see ka tegelikke meie majanduste aspekte võtab äh, arvesse. mitte kogu maailmas, vaid siinsamas Euroopas. küsimus on, millist koormust Ameerika Ühendriigid, Brasiilia, India või Hiina meie energiapaletis mängivad? Äh, varem või hiljem oleme me ikkagi sõltuvad nendest riikidest ja seotud kõikehõlmavate kaubanduslepete kaudu. seetõttu tulebki meil mõelda kõikehõlmavalt ja globaalselt ka sellest, kuidas me oma energiatarne korraldame. meie osa üleilmsetest heitkoguste õhku paiskamisest on väga pisikene ja ma arvan, et see väheneb veelgi. nii et ma arvan, et me peame ümber moodustama oma unelmad selle kohta, kuidas Euroopa Liidu ainutegutsemine midagi siin valdkonnas palju ära suudab teha. ei, üleilmne äh, tegutsemine on see, mida meil on vaja. edasi on meil vaja kasutada ära kogu poliitilist potentsiaali, mis meie kasutuses on. me peame olema musternäidiseks ja me rääkisime näit-, heaks eeskujuks olemisest juba ka siis, kui me oma poliitikaid hakkasime looma. ma arvan, et Euroopa Liidu äh, kliimapoliitika edu on see, mis just paneb teisi meid järgida tahtma. aga tänasel päeval on ilmselt selge see, et mitte keegi ei püüa tegelikult meile mingilgi moel järgi tulla nendes algatustes. ja sellepärast ei ole me praegu äh, ka rahul tänase poliitika status quo'ga. see poliitika ei ole mitte kellegi ootustele vastanud ja seetõttu peab seda ka põhimõtteliselt muutma. Äh, vaja on stabiilseid reegleid praegusel hetkel aga selliseid reegleid investoritele Euroopas pakkuda ei ole. loomulikult me ei räägi siin mitte ainult kliimapoliitikast, et see oleks süüdi, tegelikult on ka teisi poliitikavaldkondi, mis on väga raskeks teinud energiasektorisse investeerimise, sellepärast et investorite jaoks reeglid üleöö muutuvad. aga me peame kindlasti saama aru sellest, et kliimapoliitika on üks äh, Äh, nendest aspektidest, mis praegu tõrjuvad investoreid eemale, sellepärast et investorid ei tea, kas kulutõhus on energiasektoritesse investeerida, kuidas hinnad muutuvad ja nii edasi. Äh, minevikust on olnud ka väga halbu näiteid selle kohta kuidas keset mängu reeglite muutmine kogu süsteemi pea peale võib äh, pöörata, näiteks heitkogustega kauplemise süsteem on siin minu arust äh, väga hea näide sellest, kuidas me püüdsime kunstlikult äh, avaliku sektori raha investeerida taastuvenergia allikatesse selleks, et need riigid, kellel ei olnud vajalikke ressursse kriisi ajal, saaksid muuta äh, oma kliimapoliitikat ja energiapoliitikat väga radikaalselt. Äh, me nõudsime neilt äh, seda, et nad muudaksid oma energiapoliitikat üleöö. riigid olid nurka aetud ja investorid olid väga raskes olukorras, sellepärast et nad peavad lootma selle peale, et nad saavad Euroopa Liidu reeglitele loota ja niimoodi ka teenida. aga üleöö reeglid muutusid ja nendel oli vaip alt ära tõmmatud Eh, ma tahan öelda, et eh, energiapoliitika osas ei ole just kliimapoliitika ainukene, mis on, eh, on olnud takistuseks, aga kliimapoliitika on muutnud energiahinnad Euroopas väga kõrgeks. me peame tegema siin muudatusi, mitte ainult sellepärast, et meie kodanikud ja ettevõtted ei saa endale lubada selliseid hindu, aga ka sellepärast, et me ei ole mingil üksikul saarel, meil on vaja kasutada ära oma kaubandus äh, eeliseid, me töötame siin Kanada ja Jaapani, Korea ning teiste riikidega koos selleks, et vabakaubandusleppeid sõlmida. ning kui me vaatame täna üle meie energiahinnad, siis see on täiesti vastuvõetamatu. me maksame lihtsalt äh, rohkem kui äh, õige äh, üleilmses konkurentsis ja me ei suuda sellega sammu pidada uue kliimapoliitika algatamise maksame me oma taskust kinni, aga meil on vaja uusi eesmärke, seda jätkusuutlikkust, konkurentsivõimet ja kolmandat eesmärki silmas pidades, nimelt äh, tarnekindlust. see tähendab seda, et me peale, peame olema energiatõhu, energiaintensiivsete tööstuste ümberasutamisel väga äh, plaanipärased. Äh, meie eesmärk loomulikult on energiahinnad alla tuua ja seda just rahvusvahelise kaubavahetuse kontekstis. meil on vaja kasutada ära kõik, äh, kogu potentsiaal, mis meie ühisel turul olemas on. meil on vaja ühtset energiaturgu, sellepärast et see pakub konkurentsivõimele väga palju võimalusi ja konkurents on alati asi, mis muudab hindu, hoolimata sellest, millised on seaduse sätted. ma ei hakka siin äh, meie energiasätteid detailidesse laskudes siin lahkama, sellepärast et kõik liikmesriigid ei ole seda äh, seadust vastu võtnud, aga kui me räägime taastuvenergiaallikate taristust ning teiste energiaallikate taristust, siis siin jääb veel palju ära teha nii et meil on vaja kindlasti Euroopa energiapotentsiaali silmas pidada. Äh, see potentsiaal on suur, aga see ei ole praegu küll mitte võrdselt jaotunud. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana äh, tahaksin ma rääkida liikmesriikide potentsiaalist, mis on väga erinev, sellepärast et erinevad on geograafilised aspektid, kliima, geopoliitiline olukord ning kaubasuhtes, kaubandussuhted ja kõik asuvad väga erinevates kohtades äh, neid aspekte arvesse võttes, nii et äh, väga paljupalgeline on meie äh, kontinent. seda tuleb arvesse võtta siis, kui me teeme otsuseid selle kohta, kes kui palju, mille eest peab maksma, kui me kliimapoliitikat rakendama hakkame. mitte ainult SKT, mis on kõikide poliitikute lemmikindeks alati, aga me peame mõtlema ka süsihappegaasi heitkoguste õhku paiskamise peale inimese kohta, ja me peame mõtlema konkreetselt iga liikmesriigi edusammude peale alates üheksakümnendatest aastatest kliimapoliitika valdkonnas ja me peame ka mõtlema selle peale, milline on taastuvenergiaallikate kasutuselevõtu mõju igas liikmesriigis ja igal turul ning me peame mõtlema ka äh, laiemate eesmärkide peale. meie eesmärgid on ilmselt kõige olulisemaks elemendiks sellepärast et meie eesmärgid on meie kliimapoliitikaalaste arutelude lõppjärelmid. ma arvan, et kolm põhilist eesmärki, mis meil, meie ees praegu on, ongi kõige olulisemad, nii et eh, esiteks siis kulutõhus eh, süsihappegaasi heitkoguste vaene majandus. meil on siin erinevaid algatusi ja instrumente erinevates liikmesriikides ja see teeb meie poliitika väga killustatuks. mõningatel liikmesriikidel on seadused taastuvate energiaallikate kohta, teistel mitte. mõningad on juba äh, süsihappegaasi vaese majanduse peale ümber lülitanud, teised mitte. mõningatel on väga palju potentsiaali arendada energiatõhusust, teistel aga mitte. ja seda on vaja silmas pidada äh, ning see peab kajastuma ka uues kliimapaketis, sest kui me selle, seda ignoreerime, siis me lihtsalt kordame vanu vigu. ja mitte keegi kusagil mujal teistes riikides meie eeskuju ei järgi sellisel moel. kõigepealt siis heitkoguste vähendamine tuleb ellu viia õiglaselt koormus tuleb jaotada õiglaselt erinevate liikmesriikide vahel ja see peab olema uue paketi osa. see peab olema korrelatsioonis selles osa, sellega, mida me oleme rahvusvahelistes äh, organisatsioonides juba kokku leppinud. esinaine sekkub, ütleb suur tänu, härra Šimanski. ja nüüd saab sõna äh, härra Kroote. Äh, tänu ja äh, kui Põhja-Reini-Vestfaleni äh, liidumaast rääkida, siis äh, tegemist on kolmanda rahvamajanduse suurusega Euroopa Liidus Äh, kui me vaatame SKT-st äh, ja kui me räägime Ruuri piirkonna katvast äh, sinisest taevast, siis me oleme siin suutnud kokku panna nii keskkonnapoliitika eesmärgid kui ka tööstuspoliitika eesmärgid. ma arvan, et meie kolleegid Põhja-Rheini Vestfaali liidumaal on, on leidnud kõige parema hetke tulla täna siia meile oma delegatsiooniga külla, nii et suur tänu teile ja tere tulemast meie komisjoni koosolekule! Bene, come avete visto, benvenuti da tutti noi suur tänu ja tere tulemast äh, veel kord äh, meie kõigi poolt, ütleb proua Sartori, läheme nüüd edasi arutelu juurde ja kõigepealt saab sõna variraportöörite nimel äh, härra Kvadras. proua esinaine, kahjuks minu kolleeg ei saanud siin olla. E, mina räägin tema nimel, ütleb härra Kvadras ma püüan teile selgitada, milline on Rahvapartei fraktsiooni seisukoht selles osas, mis puudutab kahe tuhande kolmekümnenda aasta raamistikku. tegemist on vastuolulise teemaga. E, need eesmärgid on vastuolulised, mis meil on aastaks kaks tuhat kolmkümmend. me oleme komisjoniga nõus et me peame lähtuma e, oma kogemustest ja tegema järeldused kahe tuhande kahekümnenda aasta raamistikust liikmesriikide energiapoliitika osas ja see järeldus, mida me mm, teeme, on selline, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid eh, kliimapoliitika osas on liiga suured ja see kahjustab energiapoliitikat. on täiesti selgelt näha, et energiapoliitika eh, on allutatud kliimapoliitikale ja nüüd on aeg meie poliitikad uuesti tasakaalu viia, arvestades fakte. kõigepealt on tegemist pikaajalise sügava majanduskriisiga ja see eh, teeb eh, väga raskeks liikmesriikide eelarvete olukorra ja ettevõtete olukorra. ja see kriis on eh, kõige suurem eh, arenenud maailmas, elektrihinnad on väga kõrged, eh, elektri hind on tõusnud peaaegu kolmkümmend protsenti kahe, kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta vahel, seda eratarbijatele, tõus on suur ka, tõus on suur ka ettevõtetele ja energiahinnad Euroopas Äh, teevad läbi veel suurema kasvu, eh, niimoodi mm, on välja arvestatud kuna meie partneritel rahvusvahelises plaanis, meie konkurentidel puudub eh, igasugune ambitsioon midagi energiapoliitika vallas tegema, siis see tähendab seda, et me püüame saavutada vähenemist eh, kliimaeesmärkide osas, eh, mis mitte mingil juhul ei mõjuta rahvusvahelist taset. see eh, meie vähendamine on väiksem kui see, mis mujal toodetakse ja see tähendab, et me ohverdame oma isikliku tööstuse see tähendab, et meil on vaja eh, panna uuesti tasakaalu keskkonna säästlik lähenemine ja konkurentsivõime eh, me peame seda tegema kiiresti, et me kahe tuhande kolmekümnendal aastal ei kohtaks, eh, ei kordaks neid vigu, mida me oleme siiani teinud. loomulikult on vaja taastuvenergiaallikaid, aga praegusel hetkel see mõju, mis sellel on olnud energiahindadele, kuna nendele makstakse toetusi, on olnud täiesti õudne mõnes liikmesriigis, see on toonud kaasa katastroofi, me peame mõtlema väga tõsiselt. E, kuidas ikkagi e, suhtuda toetusesse e, E, taastuvenergiat ja see tähendab, et me ei ütle ei nendele, sellepärast et e, meil on vaja kasut-, jõuda tehnoloogiliselt küpsele tasemele nende osas. aga me ei saa ka võtta vastu e, selliseid meetmeid, mis tagantjärgi kahjustavad investeeringuid. sellepärast me ei saa me ei saa kinnisilmi toetada niisuguseid energiaallikaid, mis ainult tõstavad hindu ja ei ole tõhusad. sellepärast on eh, väga oluline, et meil, eks oleks üldine eh, süsiniku vähendamise eesmärk, aga me ei peaks nii palju sellest eh, kulut- või ei peaks nii palju selle juures kulutama oma energiat ähm, taastuvenergiatele. energia mm, tõhusam kasutamine on just see, mis toob kaasa eh, emissioonide vähenemise ja hoiab kokku raha sellepärast me peame loobuma sellest veast, mille me tegime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raamistikust, kus e, energia e, e, tõhususe eesmärk oli ainult näitlik, aga taastuvenergiate kasutamise eesmärk kohustuslik. energia ja kliimapoliitika on seotud, aga need ei ole üks ja seesama asi nii et eh, olgem siis järjekindlad, vähendagem heitmeid, aga kui me seda teeme, ärgem ennast, endal ise varbasse laskem. suur tänu. Eh, proua Unsko. Eh, tack för fru ordförande. <clears throat> Jag vill börja med att tacka rapportören. Suur tänu. ma tahaksin tänada raportööre kõigepealt nende selle tööst, mida nad on teinud aga tegelikult äh, aeg kulub meil käest. Euroopa Parlament peab äh, kujundama välja oma selge positsiooni kliima äh, raampoliitika osas. komisjon ütles, et nemad tulevad välja oma positsiooniga järgmise aasta alguses ja järgmise aasta esimesel poolel hakatakse seda teemat arutama Euroopa Nõukogus. on väga murettekitav, et parlamendis on arvamused niivõrd lahknevad meie positsiooni osas. minu kolleeg Vidal Kadras rääkis eh, nendest punktidest, mille osas me oleme ühel meelel, aga tegelikult eh, on toodud välja ka asjad, mille osas meie ei ole kokkuleppele jõudnud meile tundub, et see esimene tekst, mille eh, töötasid välja raportöörid, on üsna veider. Nemad alustavad sellest seisukohast, et eh, üleminek jätkusuutlikule energiapoliitikale eh, ähvardab meie konkurentsivõimet. mina tulen väga kõrgelt industrialiseeritud piirkonnast, mina olen läbi ja lõhki tööstuse pooldaja, aga konkurentsivõime tähendab seda, et et, et just nimelt säästlik kliima energiakasutus on uus konkurentsi aspekt ja on täielik viga eh, praegu jätkata eh, või katkestada nende süsteemide arendamine, mis vähendab eh, tööstusheitmeid meie kliimas meie praegune kliimapoliitika on edukas, meie laiendame taastuvenergiate kasutamist, vähendame heitmeid ja me ei tohiks seda hävitada. Eh, muutes järsku oma tegevuskurssi, sellepärast et tegemist on finantskriisiga, millel ei ole mitte mingit pistmist kliimateemaga. seega eh, olin ma veidikene üllatunud, et raportöörid eh, ei lähe kaugemale mõnes valdkonnas. mulle tundub, on hea, et me saadame Eh, hea või selge signaali eh, oma esimeses raportis, kui oluline on energiatõhusus. aga see peab tegelikult tooma endaga kaasa ettepaneku, aga selle asemel ütleb tekst, et vaja on Euroopa ülest tõhusamat lähenemist energiatõhi, tõhususele see on absoluutselt see asi, mida me peamegi tegema, me peamegi töötama välja niisuguse eh, Euroopa ülese lähenemise selle asemel, et öelda, et me võib-olla peame niimoodi tegema loomulikult liikmesriikide osa on oluline, aga me peame ütlema ka selgesõnaliselt, kuhu me tahame jõuda, selle asemel, et tuua välja eh, üldiseid seisukohti, siis ei muutu midagi me peame mustvalgel välja tooma, millised on uute eh, eh, eesmärkide tasemed, me peame rääkima eh, aastani kaks tuhat viiskümmend heitkoguste vähendamise eesmärkidest, me oleme ju nendes osas ühel meelel. me räägime süsinikuheitme vähendamisest, me räägime energiatõhususest ja taastuvenergiate kasutamise laiendamisest. kõik need Äh, eesmärgid peavad olema siduvad, sest muidu ei teeni nad mingit eesmärki. loomulikult igal liikmesriigil on oma asi otsustada, kuidas nad neid eesmärke saavutavad. me ei saa liikmesriikidele ette kirjutada detailselt, kuidas nad oma eesmärgini jõuavad, aga eesmärk peab olema siduv. Äh, kui me ei tõsta Eh, oma eesmärke kõrgemaks taastuvenergiate eh, seisukohast, eh, siis me lihtsalt toetame fossiilkütuseid. ja see tähendab, et, et lihtsalt, kui me selgelt oma eesmärke paika ei pane, heitmete vähendamist selgelt välja ei too, siis me lihtsalt laseme teistel eesmärgil esiplaanidele libiseda. kokkuvõtteks ütleksin nii aga mulle kästakse juba lõpetada. ma tahtsin lihtsalt korrata, et me peaksime olema täpsemad. kolleeg Tomson. suur tänu, äh, proua Tomson. Äh, proua eesistuja mina rääkisin konkurentsivõimest. kui komisjoni esimees härra Barroso kaheksandal jaanuaril kaks tuhat seitse tutvustas eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia esimest varianti, siis ta rõhutas, et eh, kogu ehm, põim või kogu eh, põhjus, miks seda tehakse, on konkurentsivõime, et Euroopa Liit peab olema rohelise majanduse juhtlaev ja kui me eh, investeerime rohelisse majandusse, ainult see tagab meie konkurentsivõime ja sellepärast on äärmiselt veider näha tänapäeval, et eh, India, Brasiilia, Hiina ja paljud teised maad investeerivad eh, sellesse majandusse tunduvalt rohkem kui meie. proua Merkel ütles ükskord et ei ole, et ei piisa ainult sellest, kui me räägime konkurentsivõimest, meil on vaja ka investeeringuid, meil on vaja raamistikku, meil on vaja saata signaal ettevõtetele. ilma selle investeeringute raamistikuta mingisuguseid investeeringuid ei tule E, mõned ütlevad siin, et investeeringud peavad tulema avalikust rahakotist, aga tegelikult investeeringud peavad tulema erasektorist ja kui raamistikku ei ole, siis me ei jõua rohelisse majandusse. järgmine punkt, hinnad Euroopas ei eh, sõltu üldse mm, ei sõltu üldse taastuvenergiast, vaid kõik sõltub importidest. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kulutas eh, Euroopa üle viiesaja miljardi eh, üle viiesaja miljardi taastuvener-, fossiilkütuste ostmisse ja just nimelt sellepärast on energiahinnad kõrged Euroopas. ma arvan, et me saame sellest raskusest üle kui me tagame omaenda energia eh, sõltumatuse, kui me eh, ei sõltu nii palju Lähis-Idast, kui me saavutame oma eesmärgid energiatõhususe arvelt sellepärast et mõnedes riikides on saavutatud fantastilisi tulemusi e-, e-, energia tarbimise vähendamisel tänu konkreetsetele e-, eesmärkidele, mis on seotud energiatõhususele, mis on andnud tugevaid signaale ettevõtetele ja selles kontekstis me ei peaks küll mõtlema taastuvenergiale ja aga eesmärgid peavad olema kindlalt paika pandud. suur tänu, kolleeg ja nüüd on sõna kolleeg Žebrandil. suur tänu. kas eh, minu kolleeg võiks kõigepealt rääkida eh, liberaalide nimel, ta peab ära minema? suur tänu, et te andsite mulle võimaluse esineda. Eh, ma eh, pean neid kommentaare, mida ma täna hommikul kuulsin, on väga huvitavad. Ehm, need, mida, see, mida rääkis ehm, eh, raport, mõlemad raportöörid eh, eh, kulutõhususest ja ka see oli huvitav, mida rääkis härra Quadras. kõik need punktid on väga olulised, sellepärast et praegusel hetkel ehm, kuuskümmend protsenti Eh, kasvuhoonegaaside vähenemisest ei tule mitte ETS-ist, vaid see tuleb just eh, nendest eh, meetmetest, mis ei ole seotud heitkogustega kauplemuse süsteemist. me kõik teame, et majandus peab olema tõhus ja eh, ka liikmesriigid annavad eh, aru oma majanduse tõhususest. mis puudutab eh, nüüd tarneid ja kaubandusdefitsiiti, siis on oluline, et me kasutaksime vähem energiat ja rahvusvaheline energiaagentuur ütles, et me peame panema eh, just nimelt energiatõhususe eh, esikohale eh, tarne seisukohast. aga mida me peaksime selles vallas tegema? just nimelt vaadates majandust. raportis, mis ilmus sel nädalal, öeldi, et me saaksime kolmekümnenda, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähendada, ehm, eh, vahendada eh, energiatarbimist, olles eh, tõhus energiatarbija, see vähendamine on võimalik neljakümne protsendi võrra ja just nimelt see tuleb nendest valdkondadest, mis ei ole heitkogustega kauplemise süsteemiga kaotud ning me, kui me tahame majanduslikult olla tõhusad, siis me peame need aspektid sisse tooma E, kasvuhoonegaaside eesmärgid e, tähendab, kui me tahame kasvuhoonegaase vähendada, siis me peame tegema seda eh, majanduslikult eh, mm, tõhusal moel ja ma arvan, et me ei ole selle peale niimoodi mõelnud. nii et me peame selle tasakaalu uuesti taga eh, ta,, tagama, me peame mõtlema, me peame oma mõtlemist ringi korraldama. nüüd taastuvenergiad. ei tohi unustada et eh, tegemist on edulooga. Eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid tegid seda, mida nad eh, pidid tegema, taastuvenergiate tootmine on suurenenud, hind on oluliselt vähenenud, aga olulisem on see, et seda, et see on sektor, mis on ka majanduslanguse all kannatatud. aga rääkides energiahindadeks, tooksin välja mõned müüdid mis siin ringi liiguvad. kõigepealt e, e, mitte taastuvenergia ei ole see põhjus, miks energiahinnad on üles läinud, nii et, et e, tegelikult fossiilkütuste hind on tõusnud, sellepärast on energia kallis. ja taastuvenergia subsiidiumid moodustavad sellest tõusust ainult väga pisikese osa. ja teine asi räägitakse, et, et toetused ei tööta, töötavad küll, aga lihtsalt neid on vaja paremini kasutada. Neid selleks, et vältida probleeme. tehnoloogiat on eh, vaja eh, jär-, täiendavalt toetada, seda peab tegema pidevalt. kahtlemata on vaja vaadata, kuidas me neid toetuseid tulevikus kasutame selleks, et me eh, toetaksime just nimelt uusi tõhusaid energiaid. ja kolmas müüt on see, et eh, räägitakse ikka, et vaja on meie oma energiat, et vaja on kasutada kohalikke energiat, et vaja on kasutada kildagaasi, kildagaas on mingisugune imeasi möödunud nädalal, eh, kui ma olin oma valijaskonna juures, siis me rääkisime inimestega ja seal öeldi, et kildagaasi Euroopas ei saa kasutada nii, nagu seda teevad Ameerikas. nii et me peame mõtlema, et meil peab olema oma E, oma e, e, energiaallikad, aga igatahes Gilda gaas ei ole üks nendest, mis asja odavaks teeks. tööstuskomisjonis rääkisime me tööstuspoliitikast, me rääkisime näiteks terase tootmisest ja seal öeldi, et vaja on kindlasti mõelda äh, Eh, taastuvenergiatest kahe tuhande kolmekümnendal aastal kasutatakse neid üle ilma väga palju ja kui me seda ei tee, siis me kaotame oma juhi positsiooni. suur tänu. ja nüüd eh, härra Gerbrandi. suur tänu. üks eh, eeliseid kella kuuese rongiga sõitmisel on see, et sa jõuad läbi lugeda palju ajalehti ja täna hommikul lugesin ma International New York Timesist eh, Thomas Friedmani mm, kolumnit ja ma tahaksin ette lugeda ühe lause. see räägib õhusaastest Hiinas. mis siis, kui Hiina vastab eh, kõikidele eh, majandusedu tingimustele peale ühe, et sa ei saa seal eda- ja see üks on see, et sa ei saa seal elada mulle meeldib kõik see eh, majandusaspektide väljatoomine, mida ma siin praegu kuulnud olen, aga eh, kui sa seal elada ei saa. ja mitte eh, ainult selle selle tsitaadi pärast, vaid ma üleüldiselt arvan, et Hiina liigub edasi väga kiiresti. ma tõepoolest usun, et Friedman on mingisugune keskkonnahull. Eh, ma toon siia eh, ka teisi näiteid. näiteks PricewaterhouseCoopers Eh, esitas oma kahe tuhande kolmanda, kolmeteistkümnenda aasta raporti, see on eh, madala süsinikusisaldusega eh, majanduse indeks, esimene, see andmed on aastast kaks tuhat kaheksa ja ma ei räägi siin mitte keskkonnakaitsjatest, vaid raamatupidajate sõnadega praegu, nemad rehkendasid välja, et kasvu säilitada ilma, et et kaheprotsendilist eh, kliima eh, soojenemist eh, ei juhtuks, siis G kakskümmend peab muutma oma tegevust. Nad analüüsisid olukorda ja nende järeldus on see, et kolm koma viie protsendiline eesmärk ei ole saavutatud, ei saavuta midagi, nii et, et tegelikult on vaja seitsmeprotsendilist eh, süsiniku vähenemist. ma arvan, et igal aastal tuleks vähendada eh, süsiniku heitmeid eh, kuus protsenti, see tähendab kordades eesmärkide suurendamist ja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oleme me kasutanud ära kogu eh, selleks eh, sajandiks ette nähtud süsiniku vähendamise eh, potentsiaali. me peame olema väga tõsised selle teemaga asi ei ole mitte ainult CO2-s, vaid on ka väga teine oluline eesmärk minu jaoks, nimelt tagada e, energia olemasolu taskukohaste hindadega ja Euroopa Liit on äärmiselt e, haavatav, meil on väga vähe fossiilkütuseid, meil on väga vähe võimalusi eh, oma energia turvalisust tagada ja isegi mittekonventsionaalsed fossiilkütused ja ma võin jälle ühe suurema eh, ettevõtte juhti härra Shelly eh, tsiteerida, kes ütleb, et, et Gilda gaasil ei ole Euroopas tulevikku ja kui seda ütleb inimene, kes sellega raha teenib, siis võib teda e, uskuda, nii et, et fossiilkütused ei aita, ei aita ka eh, alternatiivkütused, mis siis meil üle jääb, jäävad üle ainult taastuvenergiaallikad. Eh, minu arvates on me peame koondama oma tähelepanu põhiliselt taastuvenergiaallikatele mitte ainult majanduslikust seisukohast lähtudes, vaid ka kõikidest teistest seisukohtadest. hind mängib samuti olulist rolli. nii et ma arvan, et me ei tohi teha seda viga, et me et me mitte ei äh, haava äh, Saksa energiapoliitikat, vaid me peame selle tegema terve Euroopa energiapoliitikast. kuna küsimus on ikkagi rohkem kui ainult kliimas, siis meil on vaja ka rohkem kui ainult kliimaindikaatoreid. üks CO kahe eesmärk võib aidata kliimat, aga tegelikult see ei aita saavutada äh, Eh, teisi olulisi eesmärke, see on energia turvalisus normaalse hinnaga, see on kriitilise tähtsusega mitte ainult meie kodanike eh, jaoks, vaid see on oluline meie majandustuleviku jaoks. me ei tohi koondada tähelepanu ainult ühele eesmärgile, me peame rääkima energiatõhususest samuti ja mis on olnud kõige eh, tõhusam meie senises poliitikas, see on taastuvenergiate kasutamine, sellepärast et nende puhul oli kindel eesmärk ja eesmärgid peavad olema ka edaspidi kohustuslikud. kolleeg Eklund. Uh, suur tänu, proua esimees ja suur tänu ka raportööridele esimese raporti versiooni eest, seal on näha, kus on võimalikud kokkupuutepunktid, kui äh, kaks raportööri kokku äh, koos tööd teevad, see on hea äh, alusdokument, aga ma arvan, et meil on pisut rohkem vaja sellesse raportisse panna ja rohelised kavatsevad aidata teil seda raportit tõesti paremaks muuta, võib-olla mõnede arvates see ei ole küll päris parendamine, aga meie arvates siiski on kõigepealt, äh, miks me üldse räägime siin tähtajast kaks tuhat kolmkümmend? härra Vidal Quadros ütles, et me peame lähtuma tõsiasjadest. jah, ma olen teiega nõus, nii et ma tutvustaksin teile mõningaid uuringuid. üks äh, IPT IPCC kliimauuring, sajad äh, teadlased ütlevad, äh, mida teadlased, teaduses arvatakse, kahjuks Roger Helmerit enam siin ei ole, üks osa arutelust jääb siis olemata, aga võib-olla siis saame täna piirduda ainult faktidega, mis on isegi parem, eks ole. kui loeme IPCC raportit põhjalikult, siis äh, kumulatiivseid heitmete osas kui meil on üle triljoni tonni süsinikku, siis me ületame kahe protsendi eesmärgi. üle kolmekümne, äh, kolmekümne aasta pärast me läheme üle selle piirmäära ja me peame kiiresti tegutsema. ja teine põhjus, äh, investeeringute kindlus kõik need, kes arvavad, et nad kaitsevad tööstuse huve, teile ütleksin ma seda, et tööstusel on vaja ainult ühte asja, investeeringute kindlust ja nad tahavad teada, mis juhtub pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, see on juba põhimõtteliselt homme ja loomulikult me räägime sellest ka rahvusvahelisi läbirääkimisi silmas pidades, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tuleb kokkulepe saavutada ja kui Euroopa ei esita järgmisel aastal mingisugust ülevaadet sellest, mida me kavatseme saavutada ja millised on meie seisukohad, siis äh, ootab meid samasugune läbikukkumine nagu Kopenhaagenis. ja Euroopa soovib saavutada miinus kolmekümmend protsenti heitmetest. juba oleme saavutanud miinus kakskümmend protsenti äh, ja me oleme, meil on head võimalused saavutamiseks äh, miinus kolmkümmend protsenti, mis siis järgmine on miinus nelikümmend, äh, miinus viiskümmend ja vaadake UNEPS-i Äh, raportit, mis avaldati esmaspäeval, kui me võtame arvesse miinus kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu lubadust, siis on ainult saavutatud pool sellest, nendest eesmärkidest, mida me peaksime saavutama. nii et äh, tõsiasjad, faktid, väga tähtsad. me teame, et äh, meie ambitsioonid peaksid olema kuuskümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. jah, aga milline peaks olema ülejäänud pakett? tahaksin avaldada tunnustust Briti valitsusele, nemad äh, ei ole saavutanud piisavalt palju, kuid nad soovivad siiski suuremaid eesmärke kui kolmekümne protsendi eesmärke. aga paistab, et ka Ühendkuningriik paraku toetab äh, eesmärkide vabaks jätmist. Nad äh, annab, võtavad endale kohustusi ühe Äh, eesmärgiga seoses ja samal ajal äh, maksavad nad kindlat hinda tuumaenergia eest äh, kolmkümmend aastat ja Chris Davis, nagu ma kuulsin esmaspäeval, tahab, et meil oleks CCS eesmärk ja ühesõnaga siis CO2 eesmärgid, tuuma ja samal ajal tuumaenergia ja CCS. ja mina eelistaksin teist tehnoloogiat, taastuvenergiaallikaid, energiatõhusust. me kõik teame, et tõhususe vallas ei ole midagi võimalik saavutada, kui me ei võta vastu konkreetseid poliitilisi meetmeid. taastuvenergiaallikas. inimesed ütlevad, et see moonutab turgu sellise, sellise avalduse tegid suured, suurettevõtete tegevjuhid, sellepärast et viiskümmend protsenti Saksa taastuvenergiast on nüüd kodanike kätes, mitte nende kätes, loomulikult see moonutab nende turgu, selles pole vähimatki kahtlust. meie meile see meeldib, sellepärast et me ei taha, et energia oleks äh, tegelikult suurte hargmaiste ettevõtete äh, kätes, vaid äh, just nimelt kodanike kätes. ma saan küll aru, miks need hallipäised mehed niiviisi hädaldavad seal suurettevõtete esiotsas. ja mis puudutab riigi toetusi, siis me teame, et komisjon on öelnud, et ainult kolmkümmend viis miljonit eurot läheb taastuvenergiaallikate toetuseks, sada miljonit aga fossiilkütuste toetuseks, nii et äh, vaadake siis äh, neid fakte ja analüüsige seda. kolleeg Savera, palun, ütleb proua Sartori. suur tänu, proua eesistuja, olen nõus sellega, mida ütlesid härra Tšimanski ja Vidal Quadras ning äh, teeksin ka omalt poolt mõned kommentaarid. kahe raportööri ühistööna on saavutatud juba päris palju kompromisside vallas, aga äh, tööd tuleb teha veel, veelgi esimeses osas on öeldud, et me peame olema ambitsioonikad, kuid ka samal ajal realistlikud ja pragmaatilised. ärgem unustagem seda, et me märtsis hääletasime kahe tuhande viiekümnendat aastat käsitleva raporti üle ning saatsime sellega selge sõnumi meie pikaajaliste eesmärkide kohta ja selle raportiga, mis käsitleb äh, kahe tuhande kolmekümnendat aastat, peaksime me püüdma keskenduda sellele, kuidas me saaksime tänaseid probleeme lahendada meie ühisturul, meie energiaturul, vaadakem üle meie heitmetega kauplemise süsteem, mm, meie energiaturu lõpuleviimisega seotud äh, küsimused ja kui me vaatame, mis toimub söe ja gaasiturul, siis äh, gaas, äh, gaasi tarbimine on vähenemas, hoolimata sellest, et see tegelikult on äh, vähem saastav kui kivisüsi ja meil on, meie fossiilkütuse hind on kõrge ja liikmesriikides on aga erinevad toetussüsteemid taastuva kütuste küsimuses nii et see tekitab probleeme. mõningad, paljud kolleegid on öelnud, et me peaksime oma tööd jätkama nii nagu varem taastuvkütuste vallas, liikmesriigid ise püstitavad endale eesmärke. rolli raporti osas äh, saavutati üksmeel, kutsutakse üles komisjoni kehtestama üle-euroopaline eesmärk kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja ma arvan, et me ei peaks siin kordama seda, mida me oleme juba varem öelnud. me võime äh, rolli raportist inspiratsiooni ammutada ja edasi minna selle, lähtuvalt sellest raportist, ma arvan, et me peaksime rolli raportit arvesse võtma oma aruteludes. mis puudutab rahvusvahelist tasandit, siis ähm, äh, veeldatud maagaasi eksport Ameerikast võib väga tõsiselt mõjutada meie energiasiseturgu ja selle toimimist see võib mõjutada ka üldiselt äh, maailma energiajõudude vahekordi. tahaksin tänada mõlemat raportööri, et nad on olnud äh, kompromissialdid, see on olnud abiks kõikidele variraportööridele ning ma arvan, et äh, me ootame kõik rõõmuga edasisi viljakaid arutelusid. suur tänu, kolleeg Savela ja viimane variraportööride hulgast. on siis äh, ühele poole jõudnud. ja nüüd saab sõna Peeter Liisa. daamid ja härrad, suur tänu mõlemale raportöörile mina kuulun ka nende hulka, kes nii nagu härra Kvadras ütles, äh, toetab Rahvapartei äh, keskkonnakomisjoni töörühma järelmeid. Äh, tahaksin ühte asja siin rõhutada, mis väga, väga tihti unustatakse. Lissaboni lepingus on kirjas, et Euroopa Liit peab olema energiatõhususe ja energ-, taastuvate energiaallikate toetaja. ja ma olen kindel, et me leiame häid juriste, kes eh, need, neid eh, strateegiaid, mis praegu ainult eh, CCS-süsteemidele toetuvad, hukka mõistavad ja ütlevad, et me oleme käitunud aluslepingute vastaselt, nii et me ei tohi neid sätteid üldse mitte unustada. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Vidral Quadras, et et me oleme teinud vea, et me ei ole õiguslikult siduvaks loonud äh, oma äh, eesmärke Eh, kuigi ma usun taastuvenergia allikatesse ja kõigesse sellesse, arvan ma, et energiatõhusus on just see, mis peaks olema siduv ja kõikidele liikmesriikidele rakendamiseks. kulutõhusus mitte ainult ei taga seda, et me oma eh, iga investeeritud euro pealt rohkem teenime, vaid see tähendab ka seda, et eh, meil ei ole vaja nii palju erinevaid kulutusi teha taristu valdkonnas näiteks. kui meil elektrit ei kulu, siis ei ole vaja ka kohta, kus seda salvestada salvestada, ei ole vaja ka võrgustikke, mille, mida, mida seda üle kandaks on vaja ja nii edasi. ma ei taha siin äh, küll detailidesse laskuda, aga äh, ma, mul on olemas äh, teatud ülevaade sellest, millised on suure koalitsiooni läbirääkimised praegu Saksamaal, siis kui Ühendkuningriigi arutelusid võrrelda sellega, siis äh, britid on seadnud viiskümmend protsenti eesmärgiks, uus Saksa valitsus aga ütleb, et äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend on vaja äh, nelikümmend protsenti süsihappegaasi heitkoguste vähendamist ja see on minu arust väga õige eesmärk ja ma toetan kahe käega seda. suur tänu, härra Liise ja nüüd härra Kor-, proua Korvaia, palun. suur tänu äh, proua esinaine, ma tänaksin raportööre ka nende raportite eest, minu jaoks on väga oluline see, et äh, majandusel oleks olemas õiguskindlus ning et me vaataksime väga akuutselt ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, kahe tuhande kolmekümnendasse aastasse ja nii edasi. ma arvan, et mitmed kolleegid on juba öelnud, et meil on vaja parandada ära need vead, mis tänases energiapaketis aastaks kaks tuhat kakskümmend kirjas on üks äh, eesmärk kindlasti oleks rõhutada rohkem majanduse konkurentsivõime aspekti. seda saab teha nii, et äh, me rõhutame, et olulisem on energiatõhusus ning et oluline on teadus- ja uurimistegevus ning uued tehnoloogiad, sest uued tehnoloogiad äh, aitavad energia kulutõhusust saavutada, eriti taastuvenergia valdkonnas. minu enda koduriigi jaoks on kõige olulisem energia siseturg sellepärast, et äh, kui me vaatame perifeerseid alasid äh, võrreldes teiste Euroopa Liidu piirkondadega, siis äh, meil on vaja taastuvenergiaallikatele panna rohkem rõhku, sest et me ei saa koostöömehhanisme kasutada, me ei saa teisi mm, võimalusi kasutada, kui Aadria poolsaar ei ole ühendatud teiste sõlmpunktidega Euroopas Äh, ükskõik, kas me räägime siis kliimamuutuste rahvusvahelisest kokkuleppest või mitte, on vaja meil need sammud ikkagi esimesena ära teha. selleks, et äh, saavutada tasakaalu selle osas, mis meil kahe tuhande kahekümnenda eesmärgidena on paika pandud, on mitu stsenaariumit praegu, mis me võiksime teha. esiteks me võiksime analüüsida ja siin on juba teadusuuringuid tehtud selles osas, et meil on energiatõhususe ja taastuvenergiaallikate ühtne kombineeritud eesmärk, selle asemel, et võtta kaks erinevat eesmärki vastu, see annaks ka äh, Äh, paindlikkust liikmesriikidele, need, kes tahavad teha rohkem energiatõhususe alal, teevad äh, oma samme selles vallas, kes tahavad aga taastuvenergiaallikaid rõhutada ja uuendada, siis on see võimalus. nii et äh, see annaks tööstusringase kindluse ja liikmesriikidele võimaluse olla paindlikum. edasi meil on ka äh, kütte- ja transpordisüsteemide kulutõhususe äh, eesmärgid ja transpordisüsteemi oma ei peaks olema realistlik, see ei peaks ainult käsitlema biokütuseid, vaid see peaks tegelikult kajastama kõiki neid aspekte, mida linnad ja piirkonnad on ette võtnud selleks, et süsihappegaasi heitkoguseid vähendada. nii et kindlasti süsihappegaaside äh, heitkoguste vähendamine transpordil on väga oluline nii et kogu see temaatika on keerulisem kui lihtsalt äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend pakett, mis me oleme kokku leppinud kliima vallas, nii et äh, meie oluliseks äh, järgmiseks sammuks oleks see, et palun vastame nüüd reaalsusega oma tegevuseks. sega-, sekkutakse esinaine ütleb, et järgnevalt saab sõna kolleeg Leinem suur tänu, proua esimees, ma arvan, et raportöörid on juba välja toonud neid aspekte, mille osas meil on siin parlamendis konsensus saavutatud ja konsensuse osas me peame olema selged, et loomulikult heitkoguseid on vaja edaspidi ka vähendada. me teame seda, et taastuvad energiaallikad on väärtuslikud energiaallikad Euroopas, sellepärast et need on meil endal olemas, me peame seda potentsiaali laiendama ning kindlasti energiatõhususe äh, vajakajäämiste osas on ka vaja midagi ära teha, sellepärast et meil on veel siin palju potentsiaalikaid valdkondi, kus me võiksime üht-teist ära teha, nii et meie investeeringud jääksid Euroopasse püsima. Euroopasse jäänud investeeringud looksid uusi töökohti ja toetaksid taastuvenergiaallikaid. nüüd äh, tahan siin veel mõnes aspektis konkreetsemalt äh, sõna võtta, ma arvan, et meie raport on ainukene võimalus praegu, mis meil on, enne kui komisjon tuleb omaenda aruandega välja jaanuaris ning et äh, Euroopa Ülemkogu hakkab otsuseid selle põhjal võtta Äh, võtma vastu, on meie raport ainukeseks võimaluseks praegu siin olla veel konkreetsem. konkreetsemalt tuleb öelda, mida me tahame aastaks kaks tuhat kolmkümmend saavutada ja see on lakmustestiks, kas me oleme siin äh, julged ja eesrindlikud või lihtsalt äh, tatsume teiste järel ma arvan, et energia on oluline, tõsi, aga see ei ole ainult seotud meie kliimapoliitikaga, sellepärast et nafta ja maagaas on ju teada-tuntud üleilmsed äh, ka tooted, mida, mis ei ole üldse meie äh, kliimapaketiga seotud. Euroopa Liit äh, on panustamas maailma heitkogustesse, kogustesse üksteist protsenti on meie osa Äh, aga samas äh, Hiina näiteks võtab aina suuremas osas kasutusele elektriautosid ja ka teistes maailma osades ollakse eesrindlikud. meie peame vaatama, et me sellest rongist maha ei jääks ja see on meie tööstuse huvisid silmas pidades väga oluline. tahaksin öelda härra Šimanskile, et jah, tõepoolest, koormuste jagunemine kaks tuhat kakskümmend paketis äh, on olemas, kõik liikmesriigid ei ole ühel tasandil, meil on vaja Euroopa Liidu ühtset eesmärki, aga me saame ju erinevate liikmesriikide vahel panna erinevad eesmärgid paika, kes mida ja kui palju teeb, aitäh. Grazie, la parola kolleeg Džerek, prego. tänu. No, chciałbym, proszę Państwa... Gierek suur tänu. tulgem tagasi alguse juurde. tulgem tagasi selle juurde, millest meie arutelu algas. meile tundub, et CO kahe heitmed on see põhiline kuri asi, aga kolleegid äh, Äh, roheliste fraktsioonist ütlesid, et tegelikult me nagu äh, vaatame kristallkuulikest. me peame arvestama seda, äh, mida tuleb selgesti öelda tippkohtumisel IPCC raport kindlasti räägib sellest, kuivõrd olulised on süsinikuheitmed aga pöörakem asjad natukene ringi, ütleme, et nendel on õigus. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil olemas kindel eesmärk, aga mida see tähendab maailma tasemel? see ei ole isegi üks protsent rohelised räägivad siin meile, et kahe tuhande viiekümnendal aastal tuleb viimne päev kätte, kus maailma temperatuur tõuseb eh, kahe protsendi võrra ja eh, aga võib-olla see jõuab kätte hoopis varem ja me isegi ei märka seda. minu järeldus on selline, et madala mm, süsinikusisaldusega majanduse eh, eesmärk ei ole nii mõttekas, kui me räägime oma konkurentsivõimest, nii nagu seda rõhutas härra Šemanski. mulle tundub, et kliimapaketti tuleb eh, paremini defineerida, me peame ütlema eh, energiatõhususele, innovatsioonile, jah. suur tänu. härra Seeber. suur tänu, proua esinaine ma tahaksin äh, tänada ja tunnustada meie raportööri härra Šimanskit äh, raporti eest. ma arvan, et see on kindlasti alus, millega me oleme siin kõik päri, aga nüüd ma tahaksin äh, veel lisada juurde selle, mida ütles Peeter Liise. ma arvan, et me peaksime maailma majanduses suutma üht-teist ära teha, mitte ainult kliimakaitse äh, Äh, seisukohalt, vaid meie jaoks on oluline küsimus ka, kuidas me hoiame Euroopa konkurentsivõimet sellisena, nagu ta on. kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on paika seatud, mõned neist töötavad hästi, mõned halvemini ja igal juhul tuleb kriitiliselt sellesse suhtuda. me peaksime kindlasti süsihappegaasi heitkoguste vähendamisel olema ambitsioonikam. me saame ka taastuvenergia eesmärgid täita, aga energiatõhususe vallas on meil kõige suuremad vajakajäägid, hoolimata sellest, et meil on olemas väga äh, Äh, head eksperdid, kes ütlevad, et me saaksime tegelikult väga palju kokku hoida, eriti just ehitusvaldkonnas, eriti just soojustuses ja nii edasi. nii et me peame rääkima spetsialistidega ja konkreetselt vaatama, kuidas me saame äh, neid finantsvahendeid kasutada nii, et energiatõhusust suurendada just meie kodanike ja ettevõtete huvides. edasi taastuvenergiaallikat Äh, väga palju on erinevaid toetusmehhanisme ja subventsioone selleks. sinna tuleb äh, tõmmata pidurit minu arust, ma olen siin äh, erinevad äh, raportid välja otsinud, Maailma energiaraport aastast kaks tuhat kaksteist ütleb, tsiteerin, et kaks tuhat üksteist selle raporti järgi äh, erinevad subventsioonid fossiilsete energiaallikate osas on kasvanud äh, kahe tuhande kümnendaga aastaga võrreldes kolmkümmend protsenti, viissada kakskümmend kolm miljardit eurot kaks tuhat kümme kulutati selleks, et fossiilsete kütuste äh, tarvis äh, toetusraha leida. kaheksakümmend kaheksa miljonit oli ainult taastuvenergiaallikate toetus ja subventsioon selle, selles valguses kaks tuhat üksteist Euroopas eh, kakskümmend kuus miljardit eh, toetusraha eh, suunati fossiilsete kütuste toetusprogrammidesse ning nelikümmend miljardit tervishoiukuludesse lisaks. siin võiks muidugi rääkida, kuidas me seda vaatame. kolmkümmend viis protsenti miljardit tuumaenergiasse ning kolmkümmend miljardit taastuvenergia allikatesse nii et äh, subventsioonid ja igasugused toetused äh, on äh, suurim probleem fossiilsetesse kütustesse ja siin need andmed, Werner, ei ole mitte minu poolt, vaid sinu enda volinik Oettinger siin on need kokku pannud. ja kokkuvõttes peame vaatama, kuidas siis minna edasi nagu öeldud, ilma taastuvate energiaallikateta pikaajaliselt me läbi ei saa ja ma tahaksin öelda, et erinevates sektorites eh, tar-, näiteks transpordis on meil eraldi olukord, eriolukord on ka Poolas näiteks või teistes liikmesriikides, aga me ei saa kindlasti igas üksikus riigis teha Euroopa poliitikat, oluline on näha ühtset pilti ja koos, aitäh! suur tänu, eh, Corridor de Campos, palun! <clears throat> Gracias, president. Eh, Muito rapidamente, tres pontos. O primeiro. suur tänu, teen lühidalt kolm punkti. kümne aasta eest suutsime me kõiki asju ennustada, aga täna ei suuda me üldse prognoose teha. Eh, ühendriigis eh, Äh, Ühendriikides võeti kasutusele kildagaas, see tegi nende energia tunduvalt konkurentsivõimelisemaks. praegusel hetkel Euroopas äh, gaasi asemel kasutatakse USA äh, sütt, nii et, et asjad muutuvad kogu aeg. me peame rääkima tehnoloogilisest innovatsioonist. edulugu on Eh, taastuvenergiate kasutamine. kahe, me ütlesime alguses, et kaks tuhat kakskümmend võetakse kasutusele kakskümmend protsenti taastuvenergiatest, aga nüüd me oleme jõudnud kolmekümne protsendile ja eh, kui me räägime kuludest, siis kõik asjad maksavad. Eh, meil on väga palju vaja investeerida tehnoloogilisse uuendusse, meil peavad olema targad võrgud ja võtme lahendus sellele probleemile on energia tõsis, tõhusus. ja aga nüüd on jutust vaja jõuda reaalsuseni. kolmas punkt, e, üle-euroopaline energiaturg. kui me selle turu välja arendame, siis me ei kaota midagi. kui me seda ei tee, siis me kaotame e, efektiivsuse, me e, kaotame ka keskkonna säästlikkuse. tänapäev äh, on meil olemas äh, Euroopa võrkude äh, regulatsioon, aga tegelikult riikides on olukord hullem kui kuus aastat tagasi, sellepärast, kui kuus kuud tagasi, sellepärast et tegemist on eh, isolatsiooniga, on teatud piirkondi, mis kaitsevad isolatsiooni. vaja on investeeringuid, oluline on stabiilsus nii et stabiilsus in-, investoritele. see dokument on väga hea, see on väga oluline dokument, aga eh, igasugused eh, ähmasused peavad sellest dokumendist ka kaduma eh, ja seal on ebaselgeid punkte, nii et, et selgus, see annab stabiilsuse. proua Korhola. hiljuti, kui ma kohtusin oma valijatega Soomes või võimalike valijatega. siis oli mul kaasas kivi, see oli nii suur nagu, see oli nii suur nagu ähm, arbuus ja ma ütlesin, et Euroopa on püüdnud sellest kivist äh, välja pigistada vett, aga maailm on edasi läinud ja see on tegelikult selle probleemi illustratsioon. ma, ma ei taha üldse öelda, et teised midagi ei tee, nad teevad, aga ma ütlen seda, et see, mis meie teeme, on metodoloogiliselt väga kallis. see raport on väga hea, see on nii tasakaalustatud, et ma tahaksin öelda, et siia oleks parem mitte teha mitte ühtegi muudatusettepanekut ehm, seal on olulised punktid, et Euroopa Liit on õigel rajal ja saavutamas kahe tuhande eh, kahekümnenda aasta eesmärke, et aga me peame arvestama ka seda, et eh, vaja on eh, neljaprotsendilist vähenemist. me peame kõik eh, üheskoos töötama ja võib-olla meil on lihtsam strateegiat muuta kui teistel. hea asi on see, et öeldakse, et mõned eh, taastuvenergia liigid on nüüd jõudnud mainstreami ja nendele eh, tuleb vähendada toetusi. me peame rääkima ikkagi eh, turu, turust, mitte kedagi rinnaga toitma. me peame vähendama toetusi ka fossiilkütustele. me ei, aga me ei saa ka eriti nunnutada nuinutada eh, taastuvenergiaid, sellepärast et me muidu ka neid kahjustame, sest me sunnime neid sellisesse olukorda, kus nad kunagi ei saa konkurentsivõimeliseks. Eh, oluline oleks see, et eh, komisjon viiks läbi uurimused, vaadata, mis teeb turu kulude, mis teeb turu kulutõhusaks. aga tegelikult mõned asjad teevad mulle mured, et näiteks siin räägitakse sellest, et tuleviku eesmärkide saavutamisel e, ei võetaks arvesse SK, e, tuleb võtta arvesse SKT, aga ma arvan, et SKT e, ei ole see kõige õigem asi just kõige Eh, madalama SKT-ga maadel on suurem potentsiaal eh, uute energiate kulutõhusaks kasutamiseks kui mujal. nüüd kolleeg Proodi. suur tänu. kõigepealt eh, tervitaksin raportööre ning ma ootan seda suurt arutelu Varssavis, mis tuleb heitmetega kauplemise süsteemi ja kasvuhoonegaaside osas. väga optimistlik ma ei ole. palee argument puudutab diferentseeritud vastutust ja ma arvan, et me ei saavuta seda mida me tegelikult loodame eh, sellest Varssavi kohtumisest. aga nüüd vaadakem aastat kaks tuhat kolmkümmend, mõned kommentaarid. kõigepealt ratsionaliseerimine, mõistlikumaks muutmine. see tähendab teisisõnu energiatõhusust. vaja on tõhustada taastuvenergia tõhu, vaja on tõhustada taastuvenergia tõhustust ja eh, transport peab olema samuti tõhus. samuti on vaja eh, üle-euroopalist selgroogu energi-, eh, elektriülekandeks see võimaldab meile maksimaalset paindlikkust erinevate energiaallikate osas ja siis eh, on vaja arvestada kliimamuutust. jälle kasutagem seal, ehm, kasutagem seal eh, just eh, taastuvallikaid, sest et biomass ja paljud teised asjad võivad saada muudetud gaasiks ja siis eh, seda eh, ja need suunatakse siis eh, tehastesse, kus see, seda asja kasutatakse kõrge rõhu all. on olemas mitmesugused võimalused, on näiteks jäätmete puhul kuuekümne, seitsmekümne protsendine tõhusus, kui need ümber töötada ja Neid saab kasutada ka madalate temperatuuride juures, kus kasutatakse energiapumpasid. nii et mina näen küll võimalusi, kus eh, on selliseid energia, taastuvenergiaallikad, mille puhul isegi nende kompressioon ei ole vajalik. Need on suured allikad, sest et fossiilkütuste puhul eh, on meil suured probleemid ja niimoodi me saame neid lahendada kas varem või hiljem. Dank u, voorzitter. Um, ik zal het ook kort houden. Ik denk dat er al veel, heel veel... Suur tänu, proua Van den Bremt. teen lühidalt, sellepärast et väga palju tarku sõnu on siin juba ära öeldud, aga minu poolt ka ja minu fraktsiooni poolt paar sõna. tegemist on hea raportiga, aga ma pean proua Korholale pettumust tekitama, sellepärast et ma arvan, et muudatusettepanekuid tuleb igal juhul, sellepärast et kõigepealt raporti aluspõhimõtted, proua Delvo, vaadake põhjenduspunkti A, põhjenduspunktis A räägitakse konkurentsivõime olulisusest, olen nõus sellega täielikult, see on oluline aga siin räägitakse, et kõikidest nendest erinevatest elementidest tuleks, neid erinevaid elemente tuleks kohelda võrdseid, võrdselt. ja see tekitab minus ebakindlust loomulikult äh, me räägime siin meie planeedi tulevikust, äh, järgnevatest põlvkondadest, inimtervidest äh, ja, ja inimtervis ja, ja keskkond peavad olema selles kontekstis meie prioriteetide hulgas kõige tähtsamad. siis hinnakujundus. Flandrias, aga ka mujal räägitakse sellest palju, räägitakse, et taastuvenergia hind, me ei saa, on nii suur, et me ei saa enam seda endale lubada. ja poliitikud lähtuvad väga palju turust. meil on oma energiavolinik, kes tegutseb oma tahte järgi ja raportist selgub, et äh, fossiilkütused fossiilkütustele antakse rohkem toetust kui taastuvkütustele, aga, aga komisjoni, komisjoni ametnikud on selle asjaolu kõrvaldanud oma dokumentidest. ja lõpetuseks, proua esimees mul on väga hea meel, et äh, suur osa Rahvapartei fraktsioonist enam ei väida, et äh, siduvad eesmärgid on saavutamatud ja soovimatud, just seda meil tegelikult ongi vaja, äh, tahame heitmetega kauplemise süsteemi ja kõikides teistes küsimustes siduvaid eesmärke, proua Lepage. suur tänu, proua esimees! kolm eesmärki on täiesti möödapääsmatud ja peavad olema siduvad. konkurentsivõime meie majanduses, seda saab äh, ühe, ühitada kliima vallas tehtava tööga ja kallid kolleegid, mulle meenutab meie arutelu äh, äh, kahekümnenda sajandi autotööstuse arengut, on selge, et äh, energia, äh, tulevikuenergia on taastuvenergia, fossiilkütus kuulub minevikku ja äh, siin rääkida sellest, kumba eelistada praegu, tundub ka mineviku arutelu. ja kolmandaks, kas meil on mis on taastuvenergia, mis on säästlik energia, elektriautod äh, ja nii edasi. kõik see äh, on valdkonnad, kus meie ettevõtted peaksid olema maailma liidrid. meil peaksid olema ambitsioonikad eesmärgid, mis on praegu osaliselt saavutatud, äh, sellepärast et see on seotud meie ettevõtete konkurentsivõimega loomulikult tuleb arvesse võtta äh, eri asjaolusid, ma mõistan Poola olukorda, kuid äh, eriolukorrast ei tohiks äh, sündida äh, üldine reegel. suur tänu, kolleeg Hertsog, palun. suur tänu, ja suur tänu, et te annate kõikidele kolleegidele sõna äh, ja äh, kannate hoolt selle eest, et kõneajast kinni peetakse, meil on vaja rohkem koostööd, rohkem piiriülest koostööd, äh, koostööd liikmesriikide vahel, rohkem sünergiat ja seetõttu on meil vaja kombineeritud siduvaid eesmärke. Need on võimaluseks meie energiaühenduse meetodi arendamiseks. teiseks, konkurentsivõime. konkurentsivõime, kui me vaatame, kus on äh, lisandväärtus Euroopa Liidu äh, eelised, äh, meie eeliseks ei ole erinevad ressursid, vaid teadmised ja oskusteave, nii et äh, mina rõhutan, kui oluline on teadmiste suurendamine, teadmiste parem säilitamine, autoriõigused, patendiõigused äh, energiavaldkonnas, äh, nüüd kus ehitatakse libajõujaamasid, kasutades teistest maailma osadest pärit tehnoloogiat ma arvan, et me peame äh, rääkima siin kõrgetasemelisest äh, teadmiste pagasist äh, energia valdkonnas ja rõhuma sellele. energiatõhusus peab samuti olema tähtsal kohal meie tööstuses ja üldisemalt ning see peaks olema kogu teaduse üheks eesmärgiks. ja jällegi, siin tuleb mängu teadmiste tähtsus, nii et meie sõnum peaks olema, Äh, energiavaldkonna äh, teadmisi tuleb kasutada selles samas energiavaldkonnas, see on äh, Euroopa konkurentsieeliseks. ja lõpetuseks investeeringud, investeeringud, investeeringud, meil on vaja raha ja me peame vaatama meie varustustööstuse üle, Äh, kui me tahame uut energiat, siis energiavarustussektor on praegu maha jäämas ning äh, seetõttu tuleb äh, ka seda analüüsida, ilma sellise tööstuse osa väljaarendamiseta ei ole meil võimalik viia ellu neid muutusi, mida me soovime. ja lõpetuseks kolleegid, kes arvavad, et Äh, sõnadest üksi ei piisa, äh, on vaja tegusid ja, ja tõesti, kui me äh, oleme valmis tegutsema, siis oleme midagi kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ehk ka saavutanud. kolleeg Rubik, palun. suur tänu, proua esinaine Äh, ma tunnustan ka raportööri selle raporti puhul, ma usun, et äh, kaasraportööride koostöö on ennast õigustanud. Äh, probleem on muidugi tööstusega Euroopas tervikuna, sellepärast et oluline on see, et me seisaksime selle eest, et töökohad jääksid Euroopasse ning samuti on vajalik saavutada alus, kust uued töökohad saaksid Euroopasse loodud. seetõttu arvan ma, et missioonidega kauplemise süsteem ei aita tööstust arendada, teisest küljest aga loomulikult tarbijad ju otsustavad, milliseid äh, tooteid nad tulevikus osta tahavad ja seetõttu on minu arust mõistlik see, et me räägiksime siin süsihappegaasi jalajäljest nende toodete puhul, mis väikese heitmete kogusega on toodetud või üldse ilma heitmeteta, äh, need äh, toodete pealt oleks väiksem käibemaks nii, et inimesed ostaksid siis selliseid tooteid, mille süsiniku jalajälg on väiksem. ma arvan, et need kolm eesmärki on kindlasti toetust väärivad, ma olen ka nende kolme äh, eesmärgi poolt, ma arvan, et kindlasti energiatõhusus on väga oluline, aga tarnekindlus samamoodi. tarnekindluse tagamine Euroopas mängib väga olulist rolli ning samuti ka energia taskukohased hinnad. energiahinnad peavad inimeste jaoks jällegi taskukohaseks muutuma. see on väga tihedalt seotud ka riigi toetuste ja subventsioonidega, siin on kindlasti vaja Eh, tekitada uus roomist, raamistik, kus fossiilsete ja taastuvate energiaallikate vahel oleks eh, mingi tasakaal. Eh, oluline on see, et me vaataksime energiat kogu selle tootmise protsessi kulukuse koha pealt ehk alates sellest ajast, kui fossiilseid kütuseid kaevandatakse ja lõpuks nende jäätmete ladustamisele nii et kogu tsükli vältel on vaja vaadata kulusid. lõppeks peame me vaatama ka seda, et äh, taastuvenergia allikad ning uued tehnoloogiad äh, äh, vajavad loomulikult investeeringutoetust igal juhul. kolleeg Kolanska-Bobiska. kolleeg Bobiska, palun. suur tänu. meie raportööride raport on hästi tasakaalus, hästi koostatud ning ma loodan, et selle põhisuundumusi ei muudeta erinevate muudatusettepanekute kaudu, mis siinkõnelejate kommentaaridest lähtuvalt tõenäoliselt esitatakse. ma loodan, et põhimõtteliselt jääb raport siiski samaks ma saan aru, et tänane arutelu on väga tähtis arutelu ja see arutelu jätkub ka lähikuudel, kui räägime oma kliima- ja energiapoliitikast tulevikus. härra Vidal Quadras alustas meie arutelu, öeldes, et kliimapoliitikas on viimase viimaste poliitika on viimasel ajal olnud äh, tähtsam kui energiapoliitika ja on varjutanud energiapoliitikat, me peame taastama tasakaalu nende kahe poliitikavaldkonna vahel ning ka eesmärkide tasakaalustamine peaks olema meie jaoks tähtis. ma tean, et äh, meie jaoks, meie hulgas on kolleege, kes ütlevad, et me peaksime lihtsalt äh, tegema rohkem seda, mida me oleme juba teinud, et me ei peaks midagi muutma, peaksime lihtsalt ambitsioonikamad olema ja, ja kiiremalt tegutsema see on üks võimalus. Äh, äh, kas me jääme selle kolme eesmärgi juurde, kuidas neid kolme eesmärki omavahel sidustada, äh, millises tasakaalus nad peaksid olema, need küsimused ootavad veel vastuseid. ma arvan, et iga liikmesriigi puhul lahend-, on lahendusmudelid erinevad. energiatõhususes näiteks on eesmärgid mõnes liikmesriigis, riigis kergemini saavutatavad ja kui, mis puudutab teist ülejäänud eesmärk, teisi eesmärke, siis äh, üldised eesmärgid peaksid jääma samaks, kuid äh, saavutamisvõimalused on erinevad ning äh, me peaksime ka rõhutama seda, et saavutamisteed võivad olla erinevad, ma arvan, et meie poliitika peaks olema märkimisväärselt peenem kui ja eripärasid sisaldavam kui lihtsalt kõigile sobiv üldine lähenemine. energia varustuskindlus on samuti väga oluline, energia pea, Euroopa peab olema energia osas sõltumatu. kolleeg Lange, palun. suur tänu, proua esinaine ma arvan, et selle raporti eelnõu on väga hea oma aluselt. mõningad küsimused loomulikult võiksid olla täpsustatud siin veelgi aga need kolm eesmärki, mis on väga sõnaselgelt paika pandud, on väga õiged. aga üht-teist on kolme eesmärgi nimel muutunud ja väga oluliselt. nimelt tarnekindluse küsimus ja ka hinnastamise küsimus on esiplaanil ja kliimakindlus samas mitte. see on energia tootmisega seotud kui te näete, et Ameerika Ühendriikide energiahinnad kilda, gaasi ja nafta tootmise äh, suurenevate koguste taustal on kolmkümmend protsenti langenud ning Euroopa ettevõtted äh, investeerivad Ameerika Ühendriikide väga olulistesse tööstustesse, siis me ei saa ju jätta seda märkamata. teine asi on see, et meil on tasakaalutus taastuvate energiaallikate osas. Äh, Saksa mudel Äh, energiaseadusest äh, on kõike muud kui hea. see minu arust moodustab miljardite väärtuses äh, investeeringuid ja te näete ka tulemust. sellepärast tahtsin ma ka sõna soovida, soovisin sellepärast, et äh, kolleeg äh, Seeber juba ütles siin, millised arvud on, aga need arvud sisaldavad ka riigi toetust. samas on Saksamaa seadused seatud nii, et tarbijad peavad seda hinda ülal pidama Eh, neid hindu aga ei ole üheski raportis kirjas. kakskümmend miljardit eh, eurot peavad eh, tarbijad oma taskust maksma aastas meie seaduste läbi ning ületootmine tuuleenergia sektoris Saksamaal viib selleni, et Poola ja Holland ei saa mitte ainult meie energia ülejäägi tasuta, vaid kuus senti on tõusnud kilovatt-tunni kohta äh, tuuleenergia kasutamine Saksamaal, samas hollandlaste jaoks on see hind langenud viis senti, sellepärast et meie ülejäägid lähevad kõik sinna nii et äh, kui meie raportis punktis kakskümmend kolm on kirjas, et äh, Ameeri-, et Euroopa ühendturuga tuleb ühendada ka saared, siis minu arust Malta jaoks ei ole nii oluline, et nad saavad elektrikaabli, vaid see, et äh, nad nafta tootmiselt keskenduvad või nafta tarbimiselt keskenduvad näiteks tuule- ja päikeseenergia tarbimisele Äh, väga palju on liikmesriikidel sellist kasutamata potentsiaali, mis tuleks ära kasutada, see ongi tuumküsimus ja me peaksime sellele rohkem pöörama tähelepanu, aitäh! suur tänu ja veel mõned sõnasoovijad. härra Šimaski soovib viis minutit, sest ta peab siis lahkuma. kuid siis saab sõna ka proua Delvo. suur tänu! jah, ma tõesti pean lahkuma siit kell üksteist, nii et äh, paar sõna minu poolt ka vastuseks äh, siin esitatud kommentaaridele. kõigepealt hoiatus äh, praktiliselt kõigile. ma arvan, et me ei peaks oma loogikat moonutama siin. me ei peaks arvama, et on olemas mingisugune kuldne reegel, mille abil me saame kogu olukorra hiilgavaks muuta meil ei piisa ühest imerahust, meil on vaja mitmeid instrumente, meil on vaja energiavarustuskindlust, meil on vaja konkurentsivõimet, meil on vaja äh, arengust stabiliseerivaid meetmeid ja erinevad poliitilised meetmed ei ol-, pruugi olla üksteisega vastuolus, tegemist on siis, oleks siis meetmetega, mis täiendavad teineteist. me peame ka pöörama tähelepanu oma ressurssidele Äh, meil on siin kas konventsionaalsed energiaallikad või taastuvenergiaallikad, aga meie lahenduseks on energiasegu ja selline energiasegu, mis toimib Euroopa energiaturu jaoks. me ei saa äh, ehitada oma süsteemi üles ühele kindlale energiaallikale, taastuvenergiaallikatest ei piisa, äh, kildagaasist ei piisa, meil on vaja energiasegu ja see energiasegu peab olema tasakaalustatud olin üsna üllatunud selle üle, et paljud teist toovad eeskujuks Hiinat kliimapoliitika valdkonnas. Hiina on äh, see riik maailmas, äh, kus äh, praktiliselt iga nädalaga ehitatakse juurde üks uus jõujaam, kus kasutatakse fossiilkütuseid ja see küll ei ole õige tee meie jaoks. Nad kasutavad oma fiskaalvahendeid oma eelarve toetamiseks, aga ma, ma, see on nende otsus. kliimapoliitikas nad küll eeskujulikud ei ole. võtke näiteks äh, autod, mida Hiinas kasutatakse, kõik need on fossiilkütusega toimivad autod. nii et äh, lähtugem omaenda kogemustest lähtugem sellest potentsiaalist, mis on meil, äh, kasutagem oma, oma käsutuses olevaid energiaallikaid, äh, konventsionaalsed energiad, äh, kildagaas, see ei muuda kogu energiamaastikku Euroopas, aga on riigid, kes, meil on riike, kes maksavad kaks korda rohkem kui proua Hooli koduriik. meil on vaja oma turuinstrumente meie raporti eesmärgiks ei ole siin anda hinnanguid teaduse ja energiategevuse sidemetele, aga me peame rakendama oma poliitilisi meetmeid selleks, et püüelda endale püstitatud eesmärkide poole ja me teame, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide osas meie meetmed pole olnud piisavad. ja ma arvan, et me peame olukorra uuesti üle vaatama energiatõhususe potentsiaal, taastuvenergia potentsiaal äh, ei ole praegu õiges tasakaalus äh, ja kui meil ei õnnestu seda tasakaalu uuesti jalule seada, siis ma arvan, et äh, meie poliitiline tegevus tekitab tulevikus ebastabiilsust ja konflikte Te ütlesite äh, siin, et fossiilkütused kuuluvad minevikku, see kõlab väga suurepäraselt, eh, aga paraku reaalsus on teistsugune. kaheksakümmend protsenti meie energiavajadusest on kaetud äh, fossiilkütustega ja nii jääb see veel aastaseks. ja äh, mulle see ei meeldi, tõesti ei meeldi, mulle meeldiks rohkem, kui me kasutaksime päikese- ja tuuleenergiat, aga reaalsus sees ei saa silmi sulgeda kui me seda teeksime, siis äh, oleks meil otsekui silmaklapid peas, aga meie tahame asja võimalikult suurt pilti näha. see aitaks meil saavutada endale püstitatud eesmärgid äh, äh, nii, et meie tegevus oleks majanduslikult elujõuline ja ka meie partneritele huvitav. tee meie ees on keeruline, aga äh, me peame saavutama keskkonna ja energia vahel õige tasakaalu. aitäh! suur tänu, kolleeg Šimanski! ja nüüd äh, komisjon ja siis pärast saab sõna proua Telmo. suur tänu! ma arvan, et me peame tegutsema julgemalt ja ma kutsuksin üles raportööre äh, ambitsioonikamad olema äh, ja energia ühtset turgu, äh, ühtse turu poole püüdlema. see on õige lahendus meie potentsiaali parimaks ärakasutamiseks ning ka energia hinna alandamiseks. ma toon teile ühe näite. Itaalia, väga halb näide, väga. Itaalia ettevõtted maksavad sada kolmkümmend protsenti rohkem kui eh, Prantsuse või eh, Poola eh, ettevõtted ja kaheksakümmend protsenti rohkem kui Saksamaa ettevõtted ja nelisada protsenti rohkem kui ameeriklased. nii et me peame Euroopas kandma hoolt selle eest, et kui meil oleks konkurents vabal turul ka riigiettevõtete vahel, siis äh, me oleme püstitamas eesmärke taastuvenergia vallas äh, ja keskkonnakaitse vallas äh, ning esitame suuri nõudeid oma ettevõtetele. kui me seame neile sellised nõuded, siis me peame ka neid toetama, neid, neile seda hüvitama, peaksime pakkuma neile konkurentsivõimeliseid hindu ja praegu on igal juhul äh, konkurents ebaõiglane ja ma arvan, et me peaksime piisavalt julgelt ütlema, et jah, meie paneme suured kohustused oma ettevõtetele Euroopas. kuid samal ajal me peame sundima teisi, kas meie eeskirju äh, austama või selle eest maks-, mitteaustamise eest maksma. proua Estrela. suur tänu, proua esimees see arutelu pole midagi uut. me oleme rääkinud sellest teemast äh, oma keskkonnakomisjonis ja ka tööstuse komisjonis räägitakse sellest äh, tõenäoliselt sageli. tegemist on tähtsa teemaga, kliima, energia on äh, väga olulised teemad meie jaoks. majanduskriis on meile näidanud juba ühte asja meil on vaja muuta kogu paradigmat, me peame panustama rohkem äh, säästlikkusele, energiasäästlikkusele, keskkonnasäästlikkusele ja samal ajal tahaksime me äh, jõukust ning äh, uusi töökohti. seda silmas pidades peab Euroopa Liit aktiivselt tegutsema, jääma liidrirolli kliimamuutuse vastases võitluses ning äh, kasvuhoonegaaside vähendamises me peaksime soodustama e-, investeeringuid taastuvkütustesse ja taastuvenergiasse. Euroopa Liit, Euroopa Liidu toetus fossiilkütustele äh, pole loogiline meil on vaja ka äh, rohkem nõudmisi energiatõhususe küsimuses. seda nii ohutust silmas pidades, äh, kuid ka kulude alandamise eesmärgi nimel peame me oma taastuvenergia valikud mitmekesistama. see on äh, tuleviku garantiiks meile ning peaks olema meie püüdluste prioriteet mõnda aega on juba öeldud, et Euroopa Liidul peaks olema ühtne energiapoliitika. nii mõnedki kolleegid on siin seda juba maininud äh, ning äh, me tahaksime, et äh, erinevad liikmesriigid ei võtaks vastu erinevaid strateegiaid, mille tulemuseks on, et mõnedes riikides makstakse elektri eest hingehinda ja teistes mitte. suur tänu, kolleeg Estrela! ja härra Liise jälle. suur tänu! tahaksin veel paar asjaolu välja tuua, et me asjadest valesti aru ei saaks. härra Werner Lange rääkis siin ühest väga olulisest asjaolust ja proua Estrella juhtis ka sellele asjaolule tähelepanu, nimelt meil ei ole piisavalt üksmeelt taastuvenergia küsimuses ja meie tegevus on olnud äh, koordineerimatu. ja just nimelt see koordineerimatus on probleem, me peame säilitamisse, nõudluse haldamisse, äh, võrgustikesse investeerima, me peame tegema paremat koostööd, et piiriülene ühistegevus oleks odavam. kuid äh, see ei tähenda seda, et meil ei peaks taastuvenergia vallas olema siduvaid eesmärke. meil on kindlasti vaja mõlemat ja juhiksin tähelepanu ka praeguse energia ja kliimapaketi äh, suurele puudujäägile. meil ei ole energiatõhususe siduvat eesmärki. see ei ole järjepidev. meil peaks olema direktiiv, kus äh, räägitakse ka heitmetega kauplemisest. ja lõpetuseks, elus ei ole midagi mustvalge ning äh, praegu, nagu härra Tšemanski rääkis, on, äh, räägitakse väga palju kliimapoliitikast ja kliimapoliitika on äh, varjutanud energiapoliitika, kuid me, see ei ole päris tõsi meie käisime keskkonnapoliitikaga, keskkonnakomisjoniga Washingtonis äh, ja ähm, tutvusime seal püstitatud eesmärgiga, on, seal on püstitatud eesmärke, Obama on võtnud vastu, esitanud ettepaneku seaduse kohta. just nimelt selles valdkonnas äh, meil on kliimakaitse äh, alga-, kliimakaitsealgatusi ka mujal maailmas. loomulikult on ka riike, kus midagi ei tehta. aga jah äh,, proua esimees kak-, katkestab äh, härra Liiset ja tuletab meelde, et kõneaeg on kaks ja minutit ja kolmkümmend sekundit. härra Liise lubab lõpetada, äh, ka kongressis võetakse vastu äh, künnised fossiilkütuste osas äh, ja need seatud eesmärgid ja nõuded on, nõudete, nõuete ettepanekud võivad olla isegi rangemad, kui meie siin üldsegi ette kujutada suudame, nii et me ei ole ainsad, kes kliima vallas tegutsevad. suur tänu, proua Sartori. palun pidage kõneajast kinni. see on üks asi, mis võimaldab meil rahumeelselt äh, koos tegutseda Euroopa Parlamendis. ja nüüd siis kliimamuutuse Äh, direktoraadi esindaja komisjonist. Uh, uh, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri eh, nende raporti eest, need on väga olulised meie jaoks, sest komisjon kavatseb välja tuua paketiga, mis puudutab aastat kaks tuhat kolmkümmend, me teeme seda väga varsti, järgmise aasta alguses nüüd mõned punktid, mis kerkisid üles arutelu jooksul. kõigepealt räägitakse väga palju tasakaalust, eh, kliimamuutuste, eh, eh, konkurentsivõime ja säästlikkuse vahel. tõepoolest, see on oluline komisjoni jaoks, need kolm teemat leiavad ühise raamistiku komisjoni dokumendis. väga palju räägiti ka ka, nafta ja gaasi e, tõusvast hinnast, me maksame e, üle viiesaja miljardi dollari ja e, see moodustab suure osa meie, see, see protsent SKT-st ei ole niivõrd suur, aga oluline on see, et see on kaks korda suurem, kui see varem oli. me peame rääkima sünergiast erinevate eh, energia ja kliimapoliitika aspektide vahel, mm, tarnekindlus eh, eh, ja nii edasi, väga palju on vaja tegeleda innovatsiooniga, energiatõhususega. härra Šemanski räägib väga palju just nimelt üldisest tegutsemisest, globaalsel tasandil tegutsemisest sel nädalal eh, on Varssavis kohtumine, see on järgmine samm eh, COP viieteistkümne teel, me püüame jälle leida eh, üleüldise lahenduse kliimale kliimapaketile aastaks kaks tuhat kakskümmend. mul on väga julgustavaks faktiks see, et viimane koht, kui suured majandused kokku said, siis, ehm, siis eh, Hiina ja ehm, USA kandsid ette oma eh, tegevuskavadest ja tõepoolest nad lubasid eh, järgmise aasta või kahega, eh, et nad tulevad välja oma eesmärkidega. ja siis, eh, mida teevad teised? sel nädalal komisjoni ühine keskkonna ühine uurimiskeskus tõi välja raportiga ja põhiliselt uudised on halvad. igal aastal me oleme kuulnud, et heitmed eh, tõusevad kiiresti üle terve maailma, aga sel aastal eh, tehakse vahet majanduskasvu ja eh, emissioonide taseme vahel ja praegusel hetkel niisuguses raportis esmakordselt lahutatakse omavahel ära need kaks asja. nüüd, mis puudutab eh, saaste heitkogustega kauplemise süsteemi, siis oluline on meeles pidada, et kui rohelise raamatu üle arutleti sidusrühmadega, siis seda siiski E, e, peeti põhiinstrumendiks selleks, et tagada kulutõhusus Euroopa Liidus. Euroopas on vaja ühist lähenemist, mitte fragmenteeritud tegevust. on vaja, et me vaataksime, kuidas me tegeleme kliimapoliitikaga e, terves Euroopas ja lõpuks väga palju inimesed siin rääkisid Eh, sellele sektorile, mis ei ole kaetud heitkogustega kauplemise süsteemiga, see on oluline praeguses paketis. Eh, siia alla käivad ehitised, eh, siia alla käib transport, siin on ka võimalused kõige suuremad, siin on võimalus kõige suurem kokkuhoid gaasile üleminek transpordi ja ehitussektoris eh, toob kaasa eh, kokkuhoiu ja väga hea, et me seda ka tuleviku perspektiivis rõhutame. suur tänu! suur tänu! ja nüüd ma annan DG energiapoliitika juhile sõna suur tänu, meie ka Energia peadirektoraadist tahaksime tänada raportööre ning äh, arvame, et see raport, mis meie ees on, äh, viitab energiapoliitikas õigetele aspektidele. kõigepealt energiatõhususe osas on meie jaoks kõige olulisem see, et äh, energiatõhusus jääks meie kõige olulisemaks eesmärgiks. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tuleb uus raport meie poolt nüüd äh, energiatõhususe osas, äh, siin me viitame juba mõningatele aspektidele, mis puudutavad aastat kaks tuhat kolmkümmend, aga siin energiatõhususe äh, direktiiv võetakse vastu ja see jõustub juunis kaks tuhat neliteist. me oleme siin juba ka oma teekaardis öelnud, et mitmetes riikides on erinevaid meetmeid selleks, et Äh, tagasipöördunult äh, või tagasiulatuvalt äh, võtta subventsioone vähemaks selles valdkonnas, aga taastuvate energiaallikate riiklik toetamine peaks jätkuma, eriti kuna tegemist on oma ressursiga Euroopa ühisturul. siin ühisturul räägiti juba mitmeid kordi ka selles raportis, see on väga oluline eesmärk Äh, meie jaoks samuti. liikmesriigid peavad rohkem tegema koostööd, me oleme ka palju selles suhtes juba ära tehtud, teinud. kaks tuhat neliteist energia ühisturu rakendamiseks on meie jaoks oluline eesmärk mitmed äh, parlamendiliikmed juba rääkisid energiahindadest üldisemalt. kaks tuhat kolmkümmend äh, raportis me analüüsime ka hinnatendentse, praegu me viime läbi erinevate stsenaariumitega mõjuhinnanguid paneme siin erinevaid eesmärke, esimene ja teine eesmärk ning energiatõhususe meetmed. siia tuleb ka hinnaanalüüs lisada juurde, aga äh, mais palus Euroopa Ülemkogu äh, komisjonilt äh, energiahinnangut, energiahindade hinnangut Euroopa Liidus versus tööstuse konkurentsivõime. järgneva aasta alguses hiljemalt komisjon ka seda teeb ning äh, siin on üks põhiline faktor hindade tõusuks just äh, fossiilsed kütused, selge. aga me analüüsime samuti ka seda, millised teised aspektid, äh, kas taastuvenergiaallikad või muud, on viinud selleni, et energiahinnad kerkivad. Detail, detailne analüüs on praegu läbi viimisel ning me lisame selle ka oma kaks tuhat kolmkümmend eesmärgi aruande juurde poliitilisest aspektist oli, nagu öeldud, kõige olulisem see, et jaanuariks meie äh, raport valmis saaks ja selle tõttu on tänane arutelu meie jaoks väga oluline. tänu. proua Delvo, tehke kokku. suur tänu, proua esimees ja suur tänu kõikidele kolleegidele äärmiselt huvitavate kommentaaride eest ja nende kommentaaride põhjal võin ma öelda, et et oleks lihtsustatud öelda, et me saaksime vastata kõikidele probleemidele äh, ühe eesmärgiga. aga üks väike täpsustus, sellepärast et härra Rossi rääkis siin julguse vajadusest, aga teised mainisid seda, mainisid seda, et tekstis on puudu võib-olla täpsusest. tuletan teile meelde, et tegemist on tekstiga, mis on äh, konsensuse tulemuse, äh, mis on saavutatud kahe raportööri vahel ning ma kinnitan teile, et konkreetsus tuleb läbi muudatusettepanekute. vastaksin ka mõningatele isikutele, kes paraku on siit juba lahkunud, kuid täpsustaksin siiski mõningaid asjaolusid. proua Ulsko rääkis konkurentsivõimest ning sellest, et me paistab, et me oleme konkurentsivõime vastu ja säästliku äh, Äh, arengu vastu, sugugi mitte, sugugi mitte, on täiesti selge, et energiatõhus ja taastus, taastuvenergia kasutamine hoopis teenivad konkurentsi, konkurentsivõime huve, aga seda ainult sellisel juhul, kui nad on äh, hästi äh, korraldatud kulutõhusal moel ning võttes arvesse juba olemasolevaid saavutusi. kui me räägime kasumlikkusest või siis taastuvenergia uues reguleerimisraamistikus äh, peaks äh, lähtuma juba olemasolevatest saavutustest, äh, nagu proua Hall ütles ka hoonete ja transpordisektoris, äh, need sektorid on väga olulised, samuti nagu ka äh, heitmetega kauplemise süsteem. Äh, ka teised mainisid siin, et meil on puudu olnud kooskõlastamisest, koordineerimisest ja mina olen rõhutanud, et see on väga oluline ja mis puudutab taastuvenergia toetamist, siis seda tuleb teha paremini Äh, tuleb toetada ka võib-olla neid energia, taastuvenergiaallikaid, äh, mille puhul ei ole veel saavutatud küpsust, on, meil on vaja paindlikkust, aga proua Van Brempt, keda siin ei ole ja ja ka teised kolleegid, keda enam ei ole, kes sellest rääkisid, loomulikult äh, me peame üle vaatama ka fossiilkütuste subsideerimise süsteemi. selline subsideerimine ei ole vastuvõetav meile, meil on vaja läbinisti järjepidevat lähenemist energia kui me räägime siin äh, energia, fossiilkütustest, äh, taastuvenergiast, äh, siis jah, nende puhul kehtivad ka liikmesriikide e, erinevad maksud ja me ei saa siin valida kahe vahel ja võib-olla oleks vaja võib-olla äh, liikmesriigi tasandil on kuludest äh, suurem ülevaade, mina arvan, et me peaksin, peaksime siin dogmaatilised olema, me peaksime olema hinnakujunduse osas äh, realistlikud ning püüdlema ennekõike hinnakujunduse osas, hinnakoostisosade osas suurema läbipaistvuse suunas. ma arvan, et meie ettevõtete ja meie tarbijate jaoks oleks sellest läbipaistvusest kasu. siis areng, innovatsioon see aitab meie ettevõtetel palju konkurentsivõimelisemad olla, ka, ka siis, ka, ka ühine energiaturg aitaks sellele kaasa. ma arvan, et me peaksime rõhutama seda, seda, kui oluline on Euroopa tasand, ma olen seda juba öelnud, kuid kordan veel kord kui üle, et pole sugugi mitte vastuvõetav see, et üks liikmesriik otsustab täiesti üksinda äh, ilma naabreid informeerimata näiteks äh, tuumaenergia kasutamise lõpetada. kui me võtame vastu selliseid otsuseid, äh, siis ühtset energiaturgu soovides äh, peame me ka tagama selle, et liikmesriigid omavahel suhtleksid ja teavitaksid üksteist. härra Šimanski juba ütles, meie tahame äh, energiasegu, mis oleks mitmekesisem, me tahame tulevikutehnoloogiatele võimalusi luua, äh, meie jaoks on ka tööhõive oluline, äh, ütlesin seda juba varem ja rõhutan veel kord, mina arvan, et me peaksime kolm siduvat eesmärki seadma endale, aga need peavad olema väga hästi piiritletud, väga hästi koostatud ja meie ambitsioon, me tahame olla ambitsioonikad, kuid ambitsioonid peavad olema realistlikud, sellisel moel on meil võimalik saavutada tasakaalustatud ja üksmeelne lähenemine. arutelu on lõppenud, ärge alustagem uuesti. tahaksin öelda, proua esinaine, et mul on kirjas, et kaksteist kolmkümmend on meie debati lõpp, ütleb härra Seeber, praegu minu kella järgi on üksteist kakskümmend alles kell või mis? ja meil on siin aruteluks kaks tundi ette nähtud. Äh, alguses oli, või meie päevakorras on viga, juba ütlesin alguses seda. härra Seeber jätkab ja ütleb, et olulise debatiga on tegemist ja ma oleksin palunud, et me saaksime selleks rohkem aega. ja ütleb proua esinaine, siis äh, oleksite te võinud äh, enne arutelu lõppu veel sõna võtta ja enne komisjoni samuti jah, komisjonile tahaksin öelda, et me oleme üheksandal jaanuaril hääletamas, veebruaris on täiskogu ees äh, raport, mikspärast komisjon ei oota ära, kuni me äh, võtame vastu selle raporti või komisjoni äkki ei huvita, mida me siin parlamendis üldse teeme? komisjon te,, teil on äh, ülemkogu palus äh, mais rohelise raamatu jätku ettevalmistamist äh, rohelisele raamatule. ma arvan, et komisjonil on paindlikkus tulla välja natuke hiljem selle ettepanekuga, näiteks äh, jaanuaris, et ülemkogu jõuaks arutada seda märtsis, aga nii volinikud kui ka president on nõus teid kuulma võtma kuulda võtma ning ma arvan, et meie ettevalmistavad faasid ja hääletus jaanuari alguseks on juba selleks hea alus. kui me saame jaanuaris tulla välja mm, selle ettepanekuga, siis äh, saame ka Euroopa Parlamendi raportit täielikult arvesse võtta oma oma ettepanekus. ma arvan, et äh, härra Seeberi sõnavõtt oli huvitav, ütleb äh, proua esinaine. me saame ka Äh, paluda, et proua volinik ootab äh, meie järgi vastavalt meie ajakavale. vähemalt tähtajad näitavad, et aega selleks oleks. Äh, härra Mattias Kroota, palun, saab järgnevalt sõna. suur tänu, ma arvan, et kogu meie arutelu oli väga hea ning veel kord komisjoni suhtes võiks öelda, et nad Äh, peaksid äh, küll meie tegevust äh, jälgima ja arvesse võtma, aga minu arust meie oleme siin seadusandjateks ja komisjon on ju meie tegevusega arvestamas. ilma meieta siin ju midagi juhtuma ei hakka. nii et meie võtame endale piisavalt aega selleks, et nende ettepanekute üle hääletama, selle, hääletada ja otsustada, sellepärast et oluline on kogu see temaatika meie jaoks. ma arvan, et meie ettepanekud praegu lähevad õiges suunas, aga me peame siin ikkagi kokkulepet sõlmima. kliimamuutused ja poliitika otsused otsused selles osas on äh, meie käsutuses ka tulevastel aastatel väga tähtsad otsused. ja ma arvan, et majanduse jaoks äh, tervikuna on vaja ühte asja oluliselt välja arvutada. majandusest rääkides ei räägita täna piisavalt äh, finantsmajandusest ja just kindlustusmajandusest, mis maksab meile eh, praegune staatus quo, kui me niimoodi edasi käitume nagu siiani. ma arvan, et eh, üldmajanduslikult me peaksime vaatama, kui palju energiasektor üldiselt maksma läheb. Eh, mind huvitab, kuhu me jõuame edasi. me peame ka liikmesriikide jaoks seda raportit meelde tuletama, mulle tundub, et mõningad liikmesriigid ei ole aru saanud, et me kahe tuhande üheksanda aasta esimesest detsembrist oleme me Äh, energiapoliitika eest vastutavad, loomulikult oma energiapaleti otsustab iga liikmesriik ise, aga mulle tundub, et meil ei ole siin mingisugust äh, head koostööd, igaüks siin keedab oma putru ja mõtleb välja oma algatusi, aga meil on vaja kasutada ära neid positiivseid mõjusid, mis tänasel Euroopa ühisturul olemas on, selleks, et meie majandus äh, saaks parema hoo sisse ja samal ajal, et me oleksime ka keskkondlikust aspektist äh, vastutustundlikult käitunud mul oli jälle hea meel tööstusuuringute komisjoni esindajatega siin koostööd teha, peaaegu et oleme ära harjumas sellega, et me nii suurepäraselt siin koostööd teeme. jällegi oli täna kõik väga suurepärane ja ma loodan, et meie kõik osapooled on väga kompromissivalmid ja et me tuleme ka väga heade tulemustega välja. suur tänu, härra Kruute, ütleb proua Sartori, siis saame juba algusest peale kõik probleemid äh, ära lahendada ja mitte pärast teha seda. Äh, kaksteist november kell kuus on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. Äh, seejärel tehakse raport kättesaadavaks, et muudatusettepanekutega saaksid kõik tutvuda ning faksi teel saadetakse see siis ka sekretäriaadile tänaksin kõiki kolleege omalt poolt ja tuletaksin kolleegidele meelde, et järgmine ühiskoosolek Envil ja Etrel leiab aset teisel detsembril, suur tänu kõigile koostöö eest ning soovin teile head päeva!